only change uh, no, history by the Wahlfrage machen können. niisiis, kui kõik kohal on, siis palun istuge kohale, et me saaksime alustada. palun istuge oma kohtadele. No mul ei ole plaanis hakata oma teadaandeid ette lugema sel ajal, kui kõik teised siin saalis räägivad. A... aitäh, niisiis jätkame oma eilset koosolekut. nagu äh, tavaks äh, teatan äh, olulised asjad teile siis, kui siin natuke rohkem inimesi kohal on statistika nõuandekomisjoni uute liikmete määramine. komisjon konsulteerib meiega kaheksa liikme ametisse määramise üle niisiis meiega konsulteeritakse siis kaheksa liikme äh, määramise üle, üldse kokku määratakse kaksteist liiget Euroopa Statistika Nõuandekomiteesse ja nende ametiaeg siis lõpeb mär äh, märtsis kaks tuhat neliteist. Eurostat on välja valinud siis kaheksa kandidaaki ja on edastanud nende elulood parlamendile meie komisjoni koordinaatorid ja raportöör statistika küsimustes härra Liam Nunkoki on avaldanud oma arvamust ja nad ei ole nende pakutud kandidaatide vastu. elulood on ka välja jagatud kõigile saadikutele. nii et, et kui kellelgi midagi selle vastu ei ole, siis eh, kui midagi, eh, kellelgi midagi selle vastu ei ole, siis eh, Äh, saadan äh, presidendile kirja ja teatan, teavitan teda sellest konsultatsioonist ja konsultatsioonide tulemusest, ütlen, et me oleme kandidaatidega rahul. mis puudutab nüüd jätkuvaid triloog, siis Eurofondid äh, viis, väga palju kära on siin saalis ikkagi. no well, you know. Te sest et kui me tahame hääletusega algust teha, siis tuleb teil lihtsalt lobisemine lõpetada. niisiis, Eurofondid viis, teine triloog toimus neljandal veebruaril Strasbourgis, me vaatasime veel läbi lahendamata küsimused, enamik nendest on seotud siis eh, tasude ja sanktsioonide peatükiga, nõukogu on öelnud, et nad tahaksid eh, selle tasustamise osa EFMD-ga kooskõlla viia ja mis puudutab sanktsioone kui te tahate omavahel vestelda, siis mina lõpetan. niisiis, nõukogu on öelnud, et nad tahavad äh, tasude osa viia EFMD-ga kooskõla ja sanktsioonide osa MIFIDiga, aga tegelikult tahavad nad muuta kokkulepitud teksti mõlemas äh, osas nõukogu ja Rahvapartei otsustasid, et me mõtleme veel nende lahendamata küsimuste üle ja lõplik triloog peaks toimuma kahekümne kuuendal veebruaril Strasbourgis. kui te olete oma eravestlused lõpetanud, siis ma jätkan. no I m in the middle. ma eh, praegu eh, teen eh, oma teadaandeid ja ma jätkan ainult siis, kui te vait jääte niisiis äh, kaubandusstatistika. esimene triloog toimus äh, üheteistkümnendal veebruaril. on saavutatud nõukoguga kokkulepe peaaegu äh, enamik, enamikes punktides on saavutatud kokkulepe, välja arvatud need, mis puudutavad komitoloogia menetlust nõukogu tahab kasutusele võtta terveid, mitmeid rakendusakte, samas parlament leiab, et delegeeritud aktid oleksid kohasemad. Äh, mis puudutavad äh, konkurentsi äh, vallas hagisid kahjutasu saamiseks, siis siin toimus triloog samuti esmaspäeval ja me arutasime selliseid küsimusi nagu tõendite avaldamine, riiklikud otsused, aegumistähtajad, solidaarvastutus ning seosed kahjutasude hulkade ja summa ja trahvide vahel ja kahekümne seitsmendal veebruaril peaks toimuma järgmine triloog ja siis õnne, loodetavasti õnnestub saavutada lõppkokkuvõte ja tahan öelda, et see viimane triloog parlamendi seisukohalt läks küll väga hästi. ning tegemist oli tõesti esimese triloogiga eh, sellisel kujul, eh, kus me arutasime siis tõesti konkurentsi küsimusi, et nüüd eh, aga alustame siis hääletust ja äh, makromajandusliku tasakaalustamise menetluse statistika. Äh, tegemist on päevakorrapunktiga üksteist, kui teil on hääletuskaardid kaasas, siis saame alustada. Yeah, hang on. Um, do you want to? Uh, yeah. Does it work? Test. Yeah, it um, works. But you have to open it. You have to say we yeah. test. Um, can we open the vote? niisiis kontrollhääletus kõigepealt Te rääkisite siin eurofondide triloogist ning ma sain üsna üllatava kõne Financial Timesist. tahaksin rõhutada, et nõukogu ei taha seda sanktsioonide osa kooskõlla viia mitte üksnes MIFidega, vaid ta vali, valib sealt sanktsioonide osast välja alati sellise, sellise variandi, et kõige madalamad karistused kehtiksid ja meie ei ole sellise lähenemisega nõus, tahaksin seda lõhu, rõhutada, sellepärast et meedias on avaldatud muret selle üle, miks me selle teemaga juba ühele poole ei saa ja põhjuseks ei ole mitte see, et me ei oleks tasude osas ühel meelel, põhjus on see, et nõukogu ei soovi samasuguseid sanktsioneerimise standardeid, mida meie juba teistes valdkondades oleme saavutanud ja parlamendilt ei saa paluda, et parlament lihtsalt kõigis küsimustes kogu aeg järgi annab, nii et, et tahtsin selle siin täiesti selgeks teha teha ma olen äh, valmis igasugusteks kompromissideks, aga kompromissideks peavad olema valmis mõlemad pooled ja mitte ainult üks pool. Um... aitäh. niisiis, nüüd on katsehääletus alanud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 kompromiss F poolt. kompromiss F poolt. vastu. erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, muudatus äh, kaheksakümmend kuus poolt. vastu erapooletud, tagasi lükatud. palun tõstke oma kätt korralikult, muidu on mul väga raske näha, kes kuidas hääletab. kakskümmend kuus poolt. vastu. ma lihtsalt ei näe, kuidas te hääletate, kontrollime palun. ja palun lõpetage omavahel lobisemine. kakskümmend kuus on see, mida me hääletame nii, lisame ühe poolthääle. hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud. niisiis peaaegu ühehäälselt. nüüd muudatus kaheksakümmend seitse. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend seitse on tagasi võetud, employment kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss G poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss H poolt, vastu. kontrollime seda sellepärast, et ma lihtsalt ei näe, kuidas te kätt tõstate neli inimest ei ole veel hääletanud me rääg-, me hääletame kompromissi H. kolm inimest peab veel hääletama. nüüd on hääletus lõppenud. ja see on vastu võetud. kompromiss I poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss J poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss K poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud regi üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime kolmekümmend kolme üks vastuhääl juurde, nüüd on kõik hääletanud ja see on tagasi lükatud. kompromiss L poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, regi kolm poolt. kui te olete oma vestlused lõpetanud, siis jätkame hääletust. regi kolm poolt, vastu erapooletud. ma olen nüüd segaduses, kontrollime regi kolme. Vegi, vegi. regi kolm on see, mida me hääletame. nii, see on vastu võetud palun, äh, siin ruumis on tõesti väga raske näha, kuidas hääletatakse ja mul on väga raske, kui te omavahel veel lobiste ka. kolmkümmend viis nüüd poolt. vastu. erapooletud. vastu võetud Re. kontrollime right i'm closing the vote 23 to 15 that was niisiis, see võeti vastu, regi neli poolt. vastu, erapooletud, kontrollime regi nelja. Everybody voted, one more to vote, that's, that's carried. vastu võetud. kompromiss M poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kompromiss N poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime kompromiss N-i. see on vastu võetud. nüüd kompromiss O poolt kompromiss O, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss B, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. regi kuus, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss Q, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss R, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, employment kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime, kui soovite. Oops, right, okay, vote's open. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? üks inimene peaks veel hääletama, nüüd on hääletus lõppenud. vastu võetud. kolmkümmend kolm viie vastu. niisiis, äh, siin on tõesti väga raske näha, kuidas hääletustulemus kujuneb. nelikümmend kolm, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. regi seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. regi kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, regi üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, regi kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, regi üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, regi kaksteist poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda mulle tundub, et tagasi lükatud. hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud. see oli nüüd kaksteist, jah, regi kaksteist. regi kolmteist, poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. regi neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd elektrooniliselt hääletame kogu teksti muudetud kujul nii üks poolthääl juurde, niisiis kolmkümmend kaheksa poolt, üks vastu ja erapooletuid ei ole. ja nüüd hääletame õigusloomealast resolutsiooni. üks inimene peaks veel hääletama, nüüd on hääletus lõppenud. kolmkümmend kuus poolt, üks vastu ja erapooletuid ei ole ja ja siis äh, läbirääkimisi veel ei alusta, osa, osaliselt läbi äh,, läheme siis läbi, lähme täiskogule märtsis. ja nüüd jõuame äh, Kigoldi raportini. I get, I get a coffee. niisiis, kui olete valmis, jätkame. kompromiss AC kolmes osas. esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime teist osa kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? ja see on vastu võetud. nii. Äh, kolmas osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd läheme kompromissi AD juurde. see on neljandal leheküljel ja see on kahes osas. esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatus sada kuuskümmend kaheksa, esimene osa, kes on poolt, ei, vabandust, see lihtsalt sada kuuskümmend kaheksa, siin ei ole osasid, kes on poolt, vastu erapooletud, kontrollime elektrooniliselt. muudatus sada kuuskümmend kaheksa. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud. ülejäänud langevad nüüd ära, kui kaugele nad nüüd ära langevad? kompromiss A, E väga paljudes osades, esimene osa, kes on poolt vastu erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kolmas osa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, neljas osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, viies osa poolt, vastu erapooletud, kontrollime viiendat osa kas kõik on hääletanud, see on vastu võetud. kuues osa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsmes osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. jah. kas te tahate kontrollida, no kontrollime siis. keegi ütles, et kontrollime, no ma siis kontrollin siin ma, ma peaks tegelikult äh, vaatama, kuidas te kätt tõstate, mitte ekraani jälgima, aga nüüd on hääletus lõppenud. hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud. kaheksas osa. jah, juba kaheksas osa. kui te kätt tõstaksite, oleks asi palju kiirem. kaheksas osa, kes on poolt? Werner, äkki sa tuled ja juhatad ise hääletust, tule, tule siia, siis sa, siis sa saad aru, kui lihtne on või, või Jean-Paul, äkki, äkki tuled ise ja räägid, vaatad, kui kerge sellises saalis hääletust teha on. või võib-olla lükkame hääletuse järgmise nädala peale üleüldse, nii et, et palun käituge. niisiis, kaheksas osa, kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime seda hääletus on lõppenud, see on tagasi lükatud. ja nüüd üheksas osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üheksandat osa kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud. niisiis, nüüd läheme siis muudatuse sada kaheksakümmend viis juurde. kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss AF. siin on suuline muudatus, kas suuline muudatus on teile vastuvõetav? keegi vastu ei ole, siis hääletame, kes on poolt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 seega nüüd kakssada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime. kontrollime kakssada kaksteist. kas kõik on hääletanud? ei ole veel paar inimest peaks veel hääletama. neli inimest pole veel hääletanud, aga hääletus on nüüd lõppenud ja see on vastu võetud. ma andsin teile piisavalt aega hääletada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 vastu erapooletud, vastu võetud, neljas osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, viies osa, kontrollime neljandat osa. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud ja see on tagasi lükatud kaheksateist kaheksateistkümne vastu. viies osa poolt viies osa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime viiendat osa. ja nüüd on hääletus alanud, siin meil oli probleeme natuke, nüüd on hääletus lõppenud ja see on tagasi lükatud. nüüd kompromiss ai, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud me ootame, et Saksa, Saksa delegaadid oma vestlused lõpetaksid.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 see langeb ära tegelikult. kolmsada kolmkümmend neli, kes on poolt? muudatus kolmsada kolmkümmend neli, poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et tagasi lükatud, ma ei näinud, kuidas sotsiaaldemokraadid hääletasid, nende poole pealt ma käsi ei näinud kontrollime kolmesada kolmekümmend nelja. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud, hääletus on lõppenud ja see on tagasi lükatud sada kakskümmend kolm poolt, vastu, eri, erapooletud, vastu võetud esialgne tekst, äh, lõige kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend viis poolt, vastu erapooletud. mulle tundub, et lükati tagasi, aga kontrollime kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud. kaheksateist seitsmeteistkümne vastu. oi, see muudatus on ära langenud. niisiis, esialgne tekst, lõige neli, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd volitused üks kuni kakskümmend plokina, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, plokina kakskümmend üks kuni kakskümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kontrollime ja see on tagasi lükatud. kolm poolt, vastu. kontrollime jällegi. mulle tundub, et üks vastuhääl on rohkem vist. jah, see on tagasi lükatud. muudatus neli poolt, vastu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 teine osa kompromiss E. kolm inimest ei ole veel hääletanud, on nüüd kõik hääletanud, hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud. kompromiss GH poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss I poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kolmsada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, segadus jällegi, kontrollime. kas kõik on hääletanud, see on tagasi lükatud nelikümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. ja nüüd läheme siis kompromissi J juurde. esimene osa, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kontrollime teist osa vastu võetud. nüüd muudatus nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss KL koos suulise muudatusega, kas see on vastuvõetav, jah, siis hääletame koos suulise muudatusega, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss M poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss NO poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss PQ kahes osas, esimene osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss RS, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime teist osa. nii, üks inimene peaks veel hääletama, nüüd on hääletus lõppenud ja see on vastu võetud nüüd kompromiss DX, esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime teist osa. niisiis kompromiss DX teine osa hääletus on lõppenud, vastu võetud. kompromiss Y esimene osa koos suulise muudatusega, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kolmas osa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. nüüd kompromiss ZAB, ZAB, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame kogu teksti muudetud kujul ja teeme seda elektrooniliselt. vastu võetud, kolmkümmend kolm poolthäält, neli vastuhäält ja erapooletuid ei ole. niisiis äh, hästi tehtud, Sven. Sharon uh,, would... Äh, Sharon, tahaksin tänada kõiki variraportööre ning öelda, et mul on väga hea meel selle üle, et suur enamus toetab tugevat Euroopa järelevalveasutust, suur aitäh teile kõigile! Werner? Äh, Sharon, ich habe eine Frage zur Geschäftsordnung. Sharon, mul on protseduuriline küsimus. millal ECONis me arutame alakomisjoni esimehe ametisse määramist. juhatuse otsust ei ole vaja, sest meil oli esimehe kiri juba. paneks selle küsimuse järgmise nädala arutellu päevakorda oh,. ma palusin, et koordinaatorid eh, seda kommenteeriksid ja tegin seda enne me oleme seda varem juba käsitlenud. me võime selle muidugi panna, aga päevakorda sellega ei ole mul mingit muret. paneme ta siis päevakorda, aga kindlasti mitte täna, vaid järgmine kord. jah, kui te tahate esimeste konverentsi tahte vastu hääletada, siis palun väga um,. No. Äh, die, die Gründe Die, äh, die Gründung eines Ausschusses ist das äh, äh, komisjoni loomise õigus on täiskogul. jaanuaris täiskogul me arutasime asja, otsustasime, et EKON jääb selliseks, nagu ta on ja alakomisjoni ei looda. alakomisjoni saab luua ainult siis, kui juhatus sellekohase ettepaneku täiskogule teeb. ja komisjon ka selle selgelt läbi hääletab, nii et aluseks enam ei ole esimeste konverentsi otsus. Ähm, Sharon, me ei ole ka sinu kirja siin arutanud. peame ikkagi jääma oma menetlusele kindlaks. juhatus kontrollib selle üle pärast seda, kui meie oleme siin hääletanud. ja öö, äh, lükkame edasi selle enne, kui Econ on hääletanud. ma ei arva, et me oleme veel sinnamaale välja jõudnud Äh, hääletamise tõttu täiskogul. Äh, see tegelikult, see hääletamine toimus AFCO raporti kontekstis, et luua selline allkomisjon. esimeste konverents palus mul juba kolmandat korda, et ma teeksin ettepanekuid. kaks minu eelmist ettepanekut, mis tulid meilt, lükati tagasi ja mulle täiesti kindlalt anti teada, et Äh, eelistatakse komisjoni mitte muuta, nii et me tegime ühe sellise äh, ettepaneku, et küsida nõu esimeeste konverentsil, aga ega me seda väga ei tahtnud, seda nõu. aga kui nad nüüd jõuavad seal mingisugusele järeldusele, seda nad veel ei ole äh, järeldust langetanud, siis jälle võtame asja arutada siin komisjonis. aga seda ettepanekut esimeeste konverentsil ei ole veel tulnud. jah, nad, kui nad teevad meile kogu aeg küsivad, et me teeksime ettepanekuid, mis on meie soovide vastu, siis nii need asjad käivad. iga kord, kui te pressist loete, siis äh, Paulsi ettepanekute kohta, siis loete seal, et sekretäriaat on ettepaneku teinud, koordinaatorid on asja heaks kiitnud, selline on menetlus, nii need asjad käivad, aga see ei ole kõik lõplik otsus, nii et igal etapil me oleme öelnud, et me eelistame äh, muutusi mitte teha ja alati oleme seda öelnud. igal etapil selgelt välja. mina saan asjast nii, kui te nüüd tahate seda teemat arutada, siis palun väga. me võime mingi orienteeruva hääletuse maha pidada ja siis öelda selle tulemustest ka esimeeste konverentsile, aga AFCO pärast meil see jama nüüd on. Uudo ja siis Otmar. Bin... suur tänu, Sharon mina olen valmis kritiseerima kõiki esimehi igal ajahetkel, aga see kriitika peab olema ka sisuline. mina ei ole enam koordinaator. meil on siin koordinaatoreid piisavalt saalis praegu. aga nii palju, kui mina olen arutelust aru saanud, siis Sharon oma esimehe seisukoha on välja öelnud ja mit-, kui koordinaatorid siin komisjonis leiavad, et äh, asjad ei lähe nii, siis nad peavad ka meile sellest teada andma. nii et ärgem mingem hüsteeriliseks, olgem kahe jalaga maa peal. Äh, Sharon ütles meile, mida koordinaatorid on otsustanud, ei maksa siin erutuda eriti sellest kõigest. see ei tähenda seda, et me ei võiks selle teema juurde tagasi hiljem tulla jah, ma saan aru, et te olete kõik närvis, aga säilitagem kaine pea. nüüd teine asi. mitte keegi, kes on täie mõistuse juures siin komisjonis, ei leia, et Euroopa Parlament peaks mitte tegelema euroala poliitika küsimustega, aga samas meil on vaja leida institutsiooniline vastus ja õige vastus euroalal toimuvale ma arvan, et need arutelud peaksid olema meil kained ja me ei tohiks kiirustada, sest sellest ei ole kellelegi kasu. Werner, sina juba võtsid sõna, meil on teisigi, kes nüüd tahavad sõna saada kõige selle tagajärjel. Otmar ja siis Sven. mina tahaksin jätkata sealt, kus Udo Pullmann lõpetas. nimelt siin on kolm tasandit üks asi on selgusele jõuda, mida koordinaatorid otsustasid. kui nemad nüüd otsustasid nii, siis on see vastuolus sellega, mida esimees äsja ütles. nimelt meie komisjoni enamus on alakomisjoni vastu, aga see esimeeste ja koordinaatorite dialoogi tulemus pakub meile huvi, milline see oli. ei saa nii, et esimees omatahtsi tegutseb, kui ta teab, et komisjonis on hoopis teistsugune seisukoht. nüüd teine märkus. kui on otsus plenaaril langetatud, kas siis esimeste konverents saab sellest üle sõita? ignoreerida seda ja praegu ei ole asi lihtsalt komisjoni suhtumises esimeste konverentsi, vaid ka esimeste konverentsi suhtumises täiskogu langetatud otsusesse. jah, võib võtta vastu mingi resolutsiooni ettepaneku täiskogul ja kinnitada mingit otsust, aga ei saa olla nii, et nüüd alama astme organ täiskogul otsustatud tagasi lükkab. ja see, mida Pullman ütles legitiimsusest jääb vaja ka euroala üle peetavatest läbirääkimistes. mina ei taha, et meie parlament öö, siin nüüd kasutaks seda ära, et euroala suhtes on Euroopa Liidu liikmesriigid lõhenenud. me ei tohiks Euroopat lõhestada omalt poolt äh, siin parlamendi jõududega, selline seisukoht on parlamendil alati olnud nendel aruteludel, kõikides sellekohastes aruteludes, mis põhinevad ühendusõigusele. me ei peaks Euroopa Keskpanga teemadega tegelema praegu veel ma saatsin kõikidele liikmetele dokumendid, ma arvan, et e, te tuginete nendele dokumentidele ja mitte mingitele valedele aruannetele, mis siin on liikvel olnud. Sven ja siis Jean-Paul. ma selles järjekorras võtan, annan teile sõna, nagu te soovi avaldasite. ma arvan, et siin on kaks tasandit mida on teinud koordinaatorid ühelt poolt ja teiselt poolt sisuline aspekt. mida on koordinaatorid teinud? ma arvan, et kaks erinevat sõnavõttu oli mina sain asjast aru niimoodi, et üsna laialt oldi ühel meelel, et tulevikus võib vaja minna alakomisjoni. kogu arutelu toimus selle üle, et kas praegune parlament peaks otsuse langetama järgmise parlamendi koosseisu jaoks ja meie rohelised olime üllatuseks, saime üllatuse osaliseks kui kon- esimeste konverents otsustas järgmise parlamendi eest ära kuidas tööd korraldada Teie oma kirjas ütlesite, et me ei peaks neid asju praegu ära otsustama ja sellepärast meie peasekretär palus edasi lükata hääletamise. nii tehtigi ja see tähendab seda, et nüüd meil avaneb võimalus asja arutada ja Rahvapartei kolleegid tahavad, et me teeksime seda praegu ja nüüd, sest see on kogu komisjoni teema, mitte ainult koordinaatorite teema. nüüd sisuline pool. ma tahan öelda, et siin on tõesti pinge olemas meil on väga vähe õigusi, eh, mis puudutab Eurogrupi kontrollimist. meil on de facto valitsustevaheline euroala valitsus pukis, kes ei ole demokraatlikult vastutav. nüüd küsimus on selles, kas me loome uusi struktuure, samas meil ei ole õigusi selleks, see on üks teine küsimus ja sellepärast on väga tähtis, et Troika raport kutsub üles eh, parlamendile selliseid õigusi andma. me kutsume siia ministreid kohale, kes ei vasta meie küsimustele, kes ei ole meile abiks, meil on vaja tõelisi õigusi siin kojas. ja sellepärast ongi võib-olla vaja luua allkomi-, komisjon, teades, millised õiguslikud piirid meil ees on. me ei saa eristada euroala ja mitte euroala liikmeid juriidilistel põhjustel ja ma olen nõus Otmariga, et me peaksime äh, ära hoidma selle, et me lõhestame Euroopa, aga samas meil on vaja legitiimsust, tõelisi õigusi, nii et üks asi on ajakava, teine asi on see sisuline pool ja ma palun esimees, kui me agenda koostame, et me paneme sinna selle laiema raamistiku, et me ei räägi ainult teie kirjast seal ja koordinaatorite seisukohtadest, vaid ka demokraatlikest Euroopa Parlamendi õigustest kontrollida seda, mis euroalas toimub, sest see on see tõeline mõttevahetus. Jean-Paul suur tänu, proua esimees. see, mida ütles Sven tuli kõneks ka me koordinaatorite koosolekul, ma võin teile öelda, mis seal otsustati. kõigepealt öeldi, et majanduskomisjon peaks tegutsema tervikuna ja ei ole mõistlik võtta mingisuguseid uuenduslikke meetmeid ennem meie mandaadi lõppu. ja kolmandaks kaaluti ka allkomisjoni loomise võimalust. see oli siis üks võimalik alternatiiv. räägiti juriidilistest üksikasjadest, selline allkomisjon on moodustatav ainult siis, kui ettepaneku teeb komisjon, mis on parlamendis juba olemas nii et järgmine ametiaeg, järgmine koosseis peaks selle otsuse tegema ja teiseks, nagu Sven ja Ottomar ütlesid, saadikud esindavad Euroopa kodanikke tervikuna ja puudub igasugune juriidiline alus hakata äh, Euroopa Parlamenti liikmeid kihistama, gruppideks jagama lähtuvalt sellest, kus neid valiti, kas euroalast või euroalast väljaspoolt aga me ei saa eirata seda, et äh, peab olema kontroll euroala üle. Euroopa Parlament peab ka järelevalvet teostama ja me peame uurima, millistel moodustel on seda võimalik kõige paremini teha. ja seda võivad teha erinevad komisjonid, võib teha ka moodustatav võimalik allkomisjon nii et äh, see eeldab teatavat lepituse vaimu, kompromissi vaimu. aga kaugemale me oma aruteludes ei läinud, ütlesime, et äh, allkomisjoni moodustamine võib olla ainult ECONi komisjoni äh, algatusel järgmise Euroopa Parlamendi koosseisu ajal ja mitte meie praegusel ametiajal. Hey, I've um, got a list here now, Sylvie. Sylvie olen täielikult nõus sellega, mida Sven ja Jean-Paul ütlesid. meil on oma õiguslik, õigusraamistik, millest me peame kinni pidama. olen nõus sellega, mida ütles Sven, olen nõus sellega, mida äh, ta ütles aruandluskohustuse kohta. me ei pea siin kordama ennast. meil oleks vaja teatavat paindlikkust juba pangandussüsteemi resolutsiooni puhul nägime seda, et me, meil on vaja kaasotsustamise õigust ja Sharoni kiri ja ettepanekud peaksid meie ühiseid seisukohti avaldama ja meie ees tõenäoliselt on kõige raskem arutelu mis meie töös on olnud, me peame rääkima sellest, kuidas euroala korraldada euroala ümbritsevaid suhteid ja mida teha siis, kui piisavalt vahendeid ei eraldata päästefondi ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. erinevaid võimalikke probleeme on väga palju ja kõik see mõjutab ka meie maksumaksjat. ma arvan, et me peame väga ettevaatlikult ja rahulikult tegutsema ning äh, Äh, usaldama ka kolleege, kes valitakse maikuus meie asemele. suur tänu, Werner, palun. suur tänu. olen nõus, meil on võib-olla vaja uut kontrollivahendit uue parlamendi ametiaja jooksul, aga allkomisjoni ülesannete kirjelduses on meil ainult Äh, meie arvamuse andmise õigus. ja sekretäriaadi ja sekretäriaas koostas meie koordinaatorite koosoleku põhjal oma ettepaneku ja nüüd juhatus tahab otsustada, kas moodustatakse allkomisjon või mitte. ja ma arvan, et kui selline ettepanek siiski tehakse, siis seda tule, selle üle tuleks arutada juulikuus, mitte praegu. väga paljud inimesed tahavad sõna, nii et Liam, tee. mul on kodukorraline küsimus, tahtsin äh, öelda, et tegemist on äärmiselt delikaatse teemaga, me oleme oma komisjonis sellest teemast juba rääkinud ja see ei ole meil täna päevakorras, nii et ma ei mõista, miks äh, härra Langen üldse selle arutelu siin tõstatas, minu arust on see uskumatu. Äh, meie arutelu on äh, halvasti korraldatud, mina ei saa oma seisukohta siin esitada, sellepärast et ma, ma keeldun seda tegemast, kui see ei ole meie päevakorras see ei ole meil päevakorras, me võime rääkida, milline on parlamendi seisukoht eurorühma või parlamendi seosed eurorühmaga, aga, aga siis, kui see on päevakorras, mis menetluslikku külge puudutab, siis usaldan meie komisjoni, meie koordinaatoreid ja meie esimeest, aga kui me otsuse langetame järgmise ameti ajal, siis see on see tekitab probleeme, see lõhestab meie parlamenti, nii et ärge tehke seda, kui te tahate, et äh, keegi veel euroalaga liituks. see arutelu peab nüüd, selle arutelu otsad tuleb nüüd kokku tõmmata, ütleb äh, esimees. kui meil on aega, siis me võime selle uuesti päevakorda võtta. Jean-Paul, kas sa soovid uuesti sõna? saatsin omalt poolt ainult öelda, ma tean küll, et see ei ole meil päevakorras tõesti, aga, aga me peame siiski äh, vastutussuhted paika panema. meil on ühine kiri, mille me oleme alla kirjutanud ja nagu Silvi ütles, see äh, ammutas äh, inspiratsiooni meie koordinaatorite koosolekust ja äh, nüüd esimeste konverents ja administra-, administratsioon jätkavad omaenda tegevust äh, hoolimata sellest, et et meie oleme ühisel seisukohal ning meil on olemas oma kogud selliste asjade arutlemiseks ja me ütlesime selgelt, et see komisjon ei muuda midagi ja kui äh, midagi tuleks muuta meie parlamendi struktuurides, siis äh, selle üle otsustab järgmine koosseis ja ja praegu avaldatakse küll tõsiseid, äh, tõsist survet, et midagi euroala suhtes ette võetakse, aga, aga, aga ma arvan, et me võiksime sisuliselt rääkida juba mm, hiljem sellest, mida tuleks teha ja mida mitte. nii suur tänu! selle aruteluga oleme nüüd jõudnud ühele poole, Jean Paul ütles vägagi asjakohaselt, et sekret-, peasekretär, parlamendi peasekretär ja, ja teised meie haldusstruktuuride kõrgemad esindajad on seda teemat väga tähtsaks pidanud ja seetõttu on see meie ametiajal kogu aeg meie töölauale ilmunud ja eks me siis räägime veel sellest tulevikus ja nüüd läheme edasi oma päevakorraga ja nüüd äh, on meie juurde jõudnud Euroopa Keskpanga juhatuse liige Benoit Curie ja me oleme jõudnud päevapunktini kolmteist ehk siis äh, uurimisraport äh, Troika rolli ja tegevuse kohta seoses euroala programme kohaldavate riikidega suur tänu, et te nii õigeaegselt jõudsite siia meie komisjoni. Please, if we could have quiet um.... palun vaikust. jätkame oma tööd, nagu meil kombeks. tere tulemast, Benoit Kõre meie majanduskomisjoni, suur tänu, et te osalete meie kuulamisel, meie mõttevahetusel ja loodetavasti, kui eravestlused on lõppenud, saate, kas saan ma teile rahulikult sõna anda, et te saaksite teha kümneminutise sissejuhatava sõnavõtu ning siis jätkame küsimuste ja vastustega. palun, teil on sõna. suur tänu lugupeetud äh, esimees, äh, räägin kohe inglise keeles, ärge muretsege, ärge muretsege. ja tahaksin tänada mõlemat äh, kaasraportööri ja teie komisjoni kutse eest teie komisjoni, leian, et tänane arutelu on väga oluline. troika moodustati kahe tuhande kümnendal aastal erilistes, era, eriolukorras, millest me veel siin räägime ja ma räägin täpsemalt nendest asjaoludest hiljem, aga igal juhul me peame sellest äh, kogemusest õppima, kriis on arenenud vahepeal, äh, riigid hakkavad nüüd oma finantsabiprogrammidest välja tulema ja reformid, äh, mida paljudes riikides on läbi viidud, on hakanud vilja kandma ja meil on nüüd ühine ülesanne senistest kogemustest õppida, asuda analüüsima seda, mida me võiksime teha selleks, et, et kriisi paremini ohjes hoida euroalal tegemist on tähtsa teemaga ka parlamendi jaoks, parlament Euroopa institutsioonina peab äh, samuti oma algatuslikku rolli täitma selles äh, analüüsiprotsessis ja nüüd räägin edasi inglise keeles. tahaksin tänada teid kogu südamest teie kutse eest ja need kohandamisprogrammid, mida on äh, ellu viidud mitmetes Euroopa Liidu liikmesriikides, olid erakorraliseks reaktsiooniks erakorralisele kriisile ja see kriis mõjutas miljonite Euroopa kodanike elusid ja seetõttu on iseenesestmõistetav, et teie otsevalitud rahvaesindajad hindate saadud kogemusi ning kõikide Euroopa institutsioonide kohuseks on samuti saadud kogemustest õppida mul on hea meel selle üle, et mul on võimalik selgitada nüüd äh, Euroopa Keskpanga rolli Troikas ning rääkida ka meie hinnangust äh, kohandamisprogrammide kohta programmi riikidesse ning äh, ja teha ka mingeid järeldusi sellest, mida me võiksime tulevikuks õppida. kõigepealt Euroopa Keskpanga ja roll Troikas ja milline on meie roll kohandamisprogrammide protsessis ja lõpetuseks siis, mida me peaksime kogemustest õppima. kõigepealt paar sõna Euroopa Keskpanga rolli kohta Troikas. ja kui lubate, väike isiklik kommentaar ka, olen Euroopa suhetega tegelenud Euroopa Keskpangas äh, kümme päeva täpselt, nii et äh, öised arutelud äh, mitmetes Euroopa nurkades on jäänud mul minu, on läinud minust mööda, nii et üksikasju ma ei tea, võin teile tunnistada paraku. aga kõigepealt siis äh, troika moodustati järgmistes asjaoludes kahe tuhande kümnendal aastal, kui kriis muutus väga teravaks euroalal, siis oli see erakordne kriis kogu maailma tasandil ja Maastrichti lepingust tulenevad institutsioonid ja struktuurid ei suutnud tagada stabiilsust ja jätkusuutlikkust eelarve küsimustes mitmetes Euroopa Liidu liikmesriikides, puudus raamistik kuidas aidata liikmesriike, kes turupääsu, turule juurdepääsu on kaotamas, puuduseid likviidsuse suurendamise võimalused ja nii edasi ja nii edasi. seal on nendes rasketes tingimustes otsustasid liikmesriigid anda finantsabi mõningatele riikidele, kehtestades kohandamisprogrammidega ka asjakohased tingimused eurorühm üritas koguda kokku ekspertteadmised äh, selleks, et selliseid programme, abiprogramme koostada. IMF, Euroopa Komisjon koos Euroopa Keskpangaga koondasid kokku oma kogemused kriisihalduse temaatikaga seoses, finantsstabiilsusega seoses ning ähm, eurorühm äh, andis siis meile raske ülesande neid programme koordineerida. Euroopa Keskpanga ekspertteadmised, millised need siis olid selles ähm, struktuuris? meie oleme seoses, meie oleme eksperdid finantsküsimustes, makromajanduslikus äh, stabiilsusega seotud küsimustes, euroalaga seotud küsimuses, äh, meie oleme äh, eksperdid süsteemsete asjaolude ja tegurite küsimustes, seetõttu paluti ka meie osalust kogu selles protsessis loomulikult me rõhutasime juba tol ajal, et me jääme täiesti sõltumatuks, nii nagu aluslepingud äh, seda ette kirjutavad. võttes vastu taotluse äh, selles protsessis osaleda, võtsime endale nõuandva rolli, et meie anname, äh, et Troika annab oma panuse selleks, et eurorühm saaks otsuse langetada koos komisjoni ja IMF-iga rääkisime, millised on võimalikud poliitilised võimalused, tegime koostööd liikmesriikidega ja lõpuks tegime ettepaneku ühiselt Euroopa Komisjoni ja IMF-iga ka rakendusliku külje kohta. seda otsustati kahe tuhande kümnendal aastal. nüüd on siis Euroopa äh, stabiilsusmehhanismi leping ja kaksikpakett, millest on saanud meie äh, kehtivad õigusnormid ning see täpsustab ka Euroopa Keskpanga rolli tulevikus. Euroopa Kohus oma kevadises otsuses pani ka paika ka komisjoni ja Euroopa Keskpanga osaluse Troikas ja ülesanded, mis on Euroopa stabiilsusmehhanismi lepingus antud Euroopa Keskpangale, on sellega väga hästi kooskõlas, nii et meie õiguslik alus on tugev. lisaks sellele, mis puudutab neid kohandamisprogramme ja nende ülesehitust, hoolimata sellest, et programmiriikides on olnud, programmiriigid on erinevad, on ka ühiseid väljakutseid, mis puudutavad kõiki programmiriike. Neid on neli. kõigepealt puudulikud liikmesriigi poliitilised tegevused, mida Maastrichti leping ei suutnud ära hoida. liikmesriigid ei suutnud täita oma kohustusi ja seoses majandus- või majanduspoliitilise tegevusega, mis on äh, põhimõtteliselt äh, läbikukkumine, mille tulemuseks oli väga raske majanduslik olukord, Euroopa Keskpank ja ma saan aru, et Jean-Claude äh, Trichet on väga kirglikult seda teemat juba käsitlenud siin teie juures. Euroopa Keskpank on kritiseerinud konkurentsivõime kaotamist, eelarve ähm, jätkusuutlikkuse puudujääke ja nii edasi ja nii edasi äh, ka siin. teiseks, ajaline surve, info puudulikkus ja mõnikord isegi äh, info äh, oli vale, mida esitati. kolmandaks, majanduslikud kaalutlused poliitilised tingimused, mis mõjutasid Euroopa ja rahvusvaheliste partnerite panust ja neljandaks väikesed ki-, väikeste ki-, kiirete kohandamismeetmete puudulikkus. kõik need asjaolud muutsid olukorra väga keeruliseks, arvesse tuli arvesse võtta ka seda, et kriis võib kanduda äh, Äh, mujale ning seada lõppkokkuvõttes ohtu ka euroala äh, jätkusuutlikkuse. Need olid siis tingimused, mille puhul, millest lähtudes me pidime töötama. meie peamiseks eesmärgiks oli pikaajaline säästlik majanduskasv, kõrge töö, tööhõive määr ja juur-, tagatud juurdepääs turule liikmesriikide jaoks kõigepealt tahtsime konsolideerida riigieelarve, teiseks tahtsime parandada finantssektori olukorda, et nad oleksid elujõulisemad ja kolmandaks tahtsime struktuuriliste reformidega konkurentsivõime taastada. tahtsime ka pikaajalise majanduskasvu eeltingimused luua ning tagada parem turu juurdepääsu, nagu juba öeldud tahaksin siinkohal toonitada seda, et Euroopa Keskpank Troika raames nõu andes äh, on alati pööranud tähelepanu sotsiaalse õigluse mõõtmele ja me oleme püüdnud äh, tagada õiglust, mis puudutab kogu ühiskonda, võtta arvesse kõikide osapoolete huve kohaldamisprotsessis. loomulikult me teame, kui raske on olnud sotsiaalselt kodanikel programmi liikmesriikides, väga paljud kodanikud kannatavad poliitikute vigade all Äh, ja selline olukord on äh, vältimatu sellises kriisiolukorras, need on inimesed, kes kaotavad oma töökohad, kelle pensionid, äh, pensioneid kärbitakse ja palku kärbitakse ja nii edasi ja nii edasi aga tuletõrjujaid ei saa süüdistada tule tehtud kahjus, mõtle, mõelgem sellele, mis on, mis oleksid olnud alternatiivid, finantssektori kokkuvarisemine, varisemine, reaalmajanduse kokkuvarisemine, sellisel juhul oleksid sotsiaalsed raskused olnud märksa tõsisemad. ärgem unustagem seda, et toimus ka äh, pikaajaline äh, laiaulatuslik arutelu nende riikide euroalast väljajätmise teemal kokkuvõtlikult võib öelda, et on tehtud suuri pingutusi selleks, et finantssektorit parandada, majandust äh, jätkusuutlikumaks muuta, riigieelarvet tugevamatele jalgadele saada. Iiri on juba lõpetanud oma abiprogrammi, saanud tagasi turulepääsu ja see on suurepärane näide sellest, et äh, programmid toimuvad. kõikides programmi riikides on äh, edusammud olnud märgatavad, iseäranis eelarve kohandamise küsimuses ja pangandussüsteemi sektori stabiliseerimise küsimuses hinnakonkurents, hinnakonkurentsi positsioonid on taastumas ja struktuurilised reformid on kandmas esimesi tulemusi, turulepääs on paranenud. loomulikult tööpuudus on jäänud eh, vastuvõetamatult kõrgeks, majanduse taastumine on eh, habras ja me ei saa jääda loorberitele puhkama, me peame jätkama oma pingutusi sel raskel teel, aga see ei puuduta mitte ainult programmi liikmesriike, vaid vaid tegelikult kõiki Euroopa liikmesriike mida me siis õpime varasematest kogemustest, ma tahaksin siinkohal teha mõned järeldused. kõigepealt abiprogrammid olid hädavajalikuks reaktsiooniks pankroti äärel olevatele mõningatele liikmesriikidele. teiseks, troika oli parim äh, instrument äh, sel ajahetkel äh, selle ajahetke tingimustes ja kolmandaks, võttes rask-, arvesse neid äh, tingimusi ja võttes arvesse äh, info kvaliteeti, äh, Troika nõuanded olid asjakohased. võib öelda, et me suutsime euro päästa kiire reaktseerimisega, me peame nüüd looma puhvreid, tõhusaid struktuure, äh, et liikmesriigid tulevikus ei satuks sarnasesse olukorda. see on väga oluliseks õppetunniks. liigse äh, riigieelarve puudujäägi menetlus ja makromajandusliku elujõulisuse menetlus ähm, tulevad äh, nende pädevust saame katsetada tulevikus ja üldiselt äh, meil on vaja piisavat äh, juhtimisstruktuuri äh, ja omal ajal juhtimistasandi puudulikkus piiras meie alternatiive ja kui hakati üles ehitama uut institutsioonilist struktuuri, avanesid meie ees uued võimalused. sellest võime õppida, et liikmesriigid peavad oma suveräänsust jagama, et ühiselt võita suveräänsust juurde ja kahe tuhande kümnenda aasta Pangandusliidu kallal tehtava töö alustamisega äh, me äh, asusime sellele teele, see me ei ole veel kohale jõudnud, aga selle protsessiga ühel päeval me jõuame loodetavasti lõpule. troika oma praegusel kujul ei jää kestma igavesest ajast igavesti olen veendunud, et Euroopa kriisihaldusmehhanism peaks olema ühenduse õigusega reguleeritud, aga äh, lühiajaliselt äh, anname meie oma siiraid äh, nõuandeid, õppides kriisist nagu kõik teised. suur tänu! Uh, we, we, your predecessor in Teie eelkäija ütles, et troika tegevus ei olnud küll, troika ei olnud täiuslik lahendus, kuid parim võimalik antud ajahetkel. ja kõigepealt äh, Rahvapartei nimel saab nüüd sõna üks meie kaasraportööridest, Otmar Karas, palun. suur tänu, härra Kore suur tänu teile teie sõnavõtu eest, olen teiega ühel meelel. põhiküsimustes äh, olen teiega ka rõhuasetuse osas täiesti ühel nõul. meie arutelu käigus on tulnud välja, et Euroopa Keskpanga roll kerkib esile äh, ikka ja jälle külastades liikmesriike, kus on olnud abiprogrammid, jäi meile mulje, et Euroopa Keskpanga roll ei seisnud mitte ainult nõuande tegevuses ja analüüsi tegevuses, vaid Troikas on olnud laiemaid ja põhjalikumaid arutelusid aga ma tahaksin teie sõnavõtust äh, tuua välja mõningaid asjaolusid. Te ütlesite, et olukord oli erakorraline, et me ei olnud valmis selleks äh, ning äh, ütlesite ka, et troika ei jää igavesest ajast igavesti kestma. tahaksin teilt küsida, et milline võiks olla meie Euroopa vastus Troikale. Äh, õppides nendest kogemustest, kuidas tagada Euroopa Keskpangale tõeline mandaat? Te ütlesite, et alguses ei olnud meil piisavalt õiguslikke vahendeid olukorra lahendamiseks, loodi kaksikpakett, loodi stabiilsusmehhanism, mis lõpuks said selleks õiguslikuks aluseks, mida teil teie tegevuseks vaja oli kas see õiguslik alus on piisav ja kas see õiguslik alus on kuidagi teie tegevust ka muutnud? kas teie mandaat jätkub ja kuidas on Euroopa Keskpanga mandaati laiendatud teie arvates? ja veel üks küsimus kuidas te saaksite teha konkreetseid järeldusi Euroopa Keskpanga ja Troika tegevusest? ma arvan, et me peaksime võimalikult konkreetselt äh, äh, asju esitama meie kodanikele, te isegi ütlesite, et olukord ei olnud ju täiuslik ja kõik meie sammud ei olnud täiuslikud. nüüd me peame lähtuma meie ühenduse õigusnormidest ning äh, tegema konkreetseid järeldusi, mis teie arvates kiskus kiiva ja milliseid konkreetseid järeldusi me võiksime teha? Okay, thank you very much, Mr. suur tänu, härra kaasraportöör lubage mul vastata teie küsimustele. ükshaaval, kõigepealt, mis puudutab õiguslikku alust, siis tõsi, Euroopa stabiilsusmehhanismi leping ja kaksikpakett on Euroopa Komisjoni ja Euroopa Keskpanga ülesanded täpsemalt määratlenud äh, ka troika kontekstis, mainisin siin juhatuse äh, Euroopa Keskpanga juhatuse rolli, mida on täpsustatud Euroopa stabiilsusmehhanismi lepingus. kahe tuhande kümnendal aastal, kui Troika oma tööd alustas, ei olnud neid aluslepinguid. Euroopa Keskpangal on roll üldist majanduspoliitikat toetada lähtuvalt oma mandaadist. meil on oma roll meie Euroopa Liidu üldist maja, üldise majanduspoliitika toetus, toetajana ja meie tegevus Troikas oli üks osa sellest. Euroopa Keskpangal on samuti roll aidata kaasa meie finantssüsteemide stabiilsuse äh, tagamisele. see on artikkel sada kakskümmend seitse ja sada, sada kakskümmend seitse lõige viis ütleb samuti, et äh, isegi kui tegemist on liikmesriikide poliitikaga, äh, poliitilise tegevusega, siis Euroopa Keskpank peab seda protsessi toetama ja meie ülesandeks oligi siis eurorühmal aidata programmiriikides tagada finantsstabiilsust. nüüd on meil uued, uued institutsioonid, ESM ja väga hea, et ESM-i leping on, on natukene täpsemalt määratlenud meie rolle ja ka EKP juhatuse rolli. otsustusprotsessid eurorühm ja äh, erinevate äh,, e-, erinevate organite, IMF-i, ESM-i otsustavate organite poolt langetatakse otsuseid ja see on õige, sellepärast et tegemist on poliitiliste otsustega, mille langetavad kogud, kes äh, on vastutavad äh, oma juhatuste eest, Euroopa Keskpank äh, ja Euroopa Komisjon ei saa nende eest otsuseid langetada ega ja, ja Troika raamistikus samuti ei saa Euroopa Keskpank otsuseid langetada, sellepärast et äh, me oleme sõltumatud. meie juhatus peab olema sõltumatu ja kui me otsust, teeme poliitilisi otsuseid, kollateraalseid otsuseid euroalal. troika otsused ei, ei saa meid millekski kohustada, ka ESM otsused ei saa meid kohus-, millekski kohustada, sellepärast et see on üks osa meie rahapoliitikast. ja te ütlesite, et kindlasti, et, et toimusid märksa laiemad arutelud troika äh, troikas programmiliikide osa, osas jah, toimusidki arutelud, me vaatasime programmid läbi, see oligi troika loomise mõte, IMF vaatab äh, asju globaalseid, äh, ka globaalselt, neil oli rahastamiseks teatud pikaajalised kogumised, komisjonil oli oma roll ja oma kogemused. komisjon on äh, järelevalveorgan olnud ja Euroopa Keskpangal on oma ekspertvaldkond, finantsstabiilsus, makromajanduslik äh, tasakaal, nii et igalühel meil olid oma seisukohad, mõnikord me olime eriarvamusel. troikas äh, tekkisid ka eriarvamusi, kui ja mõnikord äh, eurorühm langetas otsuseid, mis samuti meie ettepanekutest lahku läksid. ja president Trichet ütles ka, et, et et tegelikult Euroopa Keskpank oli BSI vastu alguses, aga ülemkogu, Euroopa Ülemkogu otsustas selle kasuks, tegemist oli siis poliitilise otsusega. ja siis, mis puudutab tulevikku, mida me peaksime konkreetselt tegema Troika asemel, seda ei otsusta meie, tegemist on põhiseadusliku otsusega, meie ei otsusta, milline see õige raamistik peaks olema. aga Euroopa institutsioonina, ühenduse institutsioonina on Euroopa Keskpank huvitatud sellest, et meil oleks ühtne õigusraamistik ühenduse tasandil ja meil on vaja kriisiraamistikku, järjepidevust, äh, Euroopa Keskpankal jääb oma roll ka tulevikus peaks jääma seoses makromajanduslike tasakaalunihetega ja, äh, ja nii edasi, see on juba ühenduse õiguses. Äh, Euroopa Keskpangale jääb roll ka tulevikus, aga mingil hetkel peab, tuleb luua ühtne raamistik, kus äh, Euroopa Keskpanga roll kõikides menetlustes on täpselt määratletud, aga see on poliitilise arutelu äh, tulemus, äh, selle üle otsustate juba teie, mitte meie. ja siis järgmisena teine kaasraportöör, Liam Lang-Cox. suur tänu, Sharon tere tulemast, Benoit! suur tänu, et sa tulid siia meie komisjoni, meil on, mul on väga hea meel, et sa nõustusid meie arvamuste vahetuses osalema. Euroopa Keskpank ei pruugi ju selliseid äh, kutseid vastu võtta. Euroopa Keskpanga rolli rollist on Troikas palju räägitud, kommenteeritud seda rolli, meil on väga hea meel, et te olete siin, et mõningaid asju meile täpsemalt äh, äh, tutvustada. ja nüüd siis, äh, mida ütles minu kaasraportöör Euroopa Keskpanga mandaadi kohta, kui ma vaatan Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit kolmteist, siis kõik institutsioonid peavad toimima aluslepingutega antud pädevuste piires. kas teie arvates Euroopa Keskpanga tegevus Troika raames on hästi kooskõlas meie aluslepinguga. me oleme rääkinud siin erinevatest asjaoludest. ma räägin teie konkreetsemalt kõikidest liikmesriikidest ja teie tegevustest. kõigepealt Iirimaa. me vahetasime arvamusi Iirimaa Keskpanga direktoriga ja paistab, et Troikas toimus arutelu pääste Iiri pankade päästeprogrammi üle. ma ei tunne sellega seda arutelu üksikasjalikult, paistab, et Euroopa Keskpank Troikas toetas erasektori osalust, võlausaldajate kaasamist, valitsus, vabandust, päästeprogrammi ja valitsus soovis võlausaldajate kaasamist märkimisväärselt rohkem. kas kinnitate, et Euroopa Keskpank oli sellel seisukohal. päästeprogrammi eest maksid, maksid lõppkokkuvõttes ikkagi, maksti ikkagi läbi poliitilise tegevuse, mille eest maksis maksumaksja. Iirimaa on natukene erakordne juhtum teiste riikidega võrreldes tänu oma tööturule. ja Iirimaal on täna selline, valitseb selline tunne, et Iirimaa kodanikud maksavad kriisi eest, milles nad ei vastuta ja Iirimaa valitsus täna püüab leida moodused, kuidas oma võlga vähendada ja Sharon siin puudutas ka seda teemat, mind huvitaks, milline on Euroopa äh, Keskpanga seisukoht, mida te arvate nendest ettepanekutest, mida tehti selleks, et üks osa Iirimaa võlast läheks päästeprogrammi jaoks ja üks osa Iirimaa võlast, üks osa võiks minna Euroopa stabiilsusmehhanismile ja Iirimaa pankade. ja siis veel, Euroopa Keskpank langetas omal ajal otsuse Laiki pangale anda likviidsussüsti üheksa üheksa miljonit. siis Kreeka kohtusime härra Mogada ja härra Ramujatisega Kreekal äh, ning paistab, et Rahvusvahelise Valuutafondi ja Euroopa Keskpanga vahel toimusid arutelud, põhjalikud arutelud äh, Kreeka võla ümberstruktureerimise osas ja paistab, et äh, praegu võlg, võl-, võla, valitsemissektori võlasuhe on, on siiski suurem kui sada kakskümmend protsenti ja omal ajal EKP seisukoht oli, et ei, ümberstruktureerimist ei ole ju IMF ütles, et on vaja ümberstruktureerimist, vastasel korral on käitumine liiga äh, brutaalne äh, ja lõpuks otsustati hiljem nõukogus ümberstruktureerimise üle ja teie olete ka siis selle otsusega omal ahel seotud lõppkokkuvõttes. kas sellist arutelu toimus, et Troikas, kas te võite kinnitada, et täna toimub nõukogus uus arutelu ja räägitakse Kreeka võla uuest ümberstruktureerimisest Euroopa Keskpank esimese ümberstruktureerimise ajal ei ole suutnud asjakohaselt oma rolli kanda ja kui Euroopa Keskpank on valmis ühe osa kahjust kandma, siis see võimaldaks vältida olukorda, kus pangad või Kreeka maksumaksja peaksid seda kahju kandma. Äh, on olnud siin juttu kolmekümne üheksast miljardist Kreeka võlas. ja liikmetele ütlen, et ma luban kaasraportööridel oma ajapiiranguid ületada, aga ükski teine hilisem sõnasoovija ei saa selliseid õigusi äh, Otmar võis seda teha, sellepärast et Rahvaparteil on hiljem sõnaaega, äh, kõneaega, nii et äh, kui aeg otsa lõpeb, siis äh, lihtsalt neil ei ole seda kõneaega tulevikus. ma saan aru, et mina pean kaks minutit vähem rääkima ja tohin ainult oma aja ära kasutada, mis mul on ette nähtud. kõigepealt see, mida te ütlesite sissejuhatavas osas, et teil on hea meel, et Keskpank võttis vastu kutse siia tulla. ei ole mingit põhjust selle üle eriti rõõmu tunda, see on meie kohustus, teie kutsed vastu võtta. ja meil on suur hea meel anda aru sellest, mida me Troikas teeme. meil on ju aruandlus äh, Ähm, raamistik ja kvartali aruandlus ja kõik see on avalik, äh, mida me teeme ja kui te korraldate kuulamisi, siis tuleme ka kohale, saate Troika kohta igasuguseid küsimusi esitada ja Keskpank hea meelega vastab neile. see on põhimõtteline küsimus, esimene asi oli see. teiseks, äh, siin on nii palju küsimusi, ma võin kaks tundi peatuda nende riikide, kolme riigi olukorral, aga siiski sisuliselt Iirimaa. ma meenutaksin teile, et otsus anda garantii Iiri pankadele langetati aastal kaks tuhat kaheksa, selle tegi, langetas Iiri valitsus kaks aastat enne programmi algust ja kui programm algas, siis suur osa Iiri pankade võlast oli juba kadunud. nii et Iiri valitsus otsustas äh, anda Iiri pankadele abi äh, ja pärast seda Troika sekkus ja äh, selge on see, et valitsused peavad kaitsma võlakirju. see oli nii aastal kaks tuhat kaheksa, see puudutab teisigi riike, USA-d, Prantsusmaad, Saksamaad. rahvusvahelisel tasandil on kokkulepe, et süsteemse tähtsusega finantsinstitutsioonid ei tohi põhja minna. selline oli tollal kokkulepe. kui nüüd küsimus on selle kohta, et kas see peab muutuma, jah, peab ja asjad on juba muutunud, muuhulgas ka tänu teile. meil on nüüd BRD ja ühtne kriisilahendusmehhanism ja rahvusvaheline doktriin on äh, nüüd nihkunud kohustuste täitmiselt maksumaksja rahaga kohustusest vabastamisele, bail-out'ilt bail-in'ile. aga tol ajal mm, otsustati ära hoida, et ei tekiks sellist globaalset nakkumist ja see puudutas ka euroala. tol ajal Euroopa Keskpank otsustas, et pankade kohustustest vabastamine võib Äh, tõesti kogu süsteemi nakatada ja nüüd on meil olemas raamistik. Äh, tollal meil ei olnud seda raamistikku ja nüüd on olukord teine. Äh, ja tõesti tollal langetati otsused olukorras, kus raamistik puudus, nüüd on meil raamistik olemas. nüüd Küprose kohta juriidiline vastus on, et erakorraline likviidsusabi on midagi, mida annab keskpank ja selle siis kiidab heaks või ei kiida heaks Euroopa Keskpanga nõukogu. tollal oli kord selline, et eh, pank oli regulatiivsetest suhtarvudest allpool, aga toetusprogrammis nähti ette ka panga rekapitaliseerimine ja eh, Küprose keskpank öö, eh, asus tegutsema, teadis, et Euroopa raha, IMF-i raha tuleb ja sellepärast sai rekapitaliseerida. maksujõuetuse puhul on alati vaja likviidsusabi anda, sest vastasel korral tekib maksujõuetuskriis. on vaja dünaamilist lähenemisviisi ja olukord Kreekas, Küprosel oli ere, erakordne, see oli veninud, sest tollane Küprose valitsus ja Euroopa Liit ja e- IMF ei suutnud kuidagi kokku leppida, läbirääkimised venisid, aga siis jah, oli selge, et raha solventsuse tagamiseks tuleb. Euroopa Keskpanka nõukogu võttis äh, vastu otsuse ja teatas ka avalikult, et, äh, et äh, Küprose pank on vaja ka erakorralise likviidsusabi alt välja viia, kui rahvusvahelist toetust ei tule, aga rahvusvaheline toetus tuli selleks, et keskpank jälle, või ka pank jälle maksujõuliseks muutuks. nüüd Kreeka. jah, võlgade ümberstruktureerimine, aga erasektori kaasamine oleks võinud eurosektoris tekitada ebastabiilsuse ja see oli mure, mis oli kõikidel valitsustel tollal. tollal raamistik euroalas ei olnud süsteemse haprusega toimetulekuks olemas ja sellepärast seda erasektori kaasamist kaks tuhat kümme Kreekas ei testitud, see võinuks tekitada suuri probleeme mitte ainult Kreekale, vaid ka teistele euroala liikmetele ja viimane küsimus. Äh, kas uut reestruktureerimist arutatakse praegu? ei, seda ei arutata, sest eurorühmas on kokkulepe ja IMF-iga kokkulepe, et jät-, võlgade teenindamise jätkusuutlikkuse äh, arutelu tekib äh, hiljem, veel aastal kaks tuhat neliteist, aga kaks kriteeriumi on vaja täita. kõigepealt ähm, fiskaaltulemused Kreekas, numbrid on nüüd olemas, Kreeka valitsusega me arutame need praegu läbi ja teine tingimus, Kreeka peab eh, ka programmi eh, tegurid täitma. seda kõike me arutame Ateenas edasi ja mingil ajahetkel aastal kaks tuhat neliteist arvatavasti aasta keskpaiku arutame jälle võlgade hindamise jätkusuutlikkust Kreekaga, aga praegu on vara sellest täpsemalt rääkida. Eh, suur tänu. me oleme kogu varuaja nüüd ära kasutanud. see pidi olema viis minutit. Äh, aga nüüd tõesti viieminutilised neli ja pool minutit kasutage ära, sest muidu Benua ei saa teile enam vastata. Silvi, palun. suur tänu, Sharon hoolimata sellest, et oleme suure ajasurve all, tahaksin öelda, et äh, meil on väga hea meel, et te olete siia tulnud, äh, sellepärast et nagu Liien ütles, tegemist on väga tähtsa teemaga, arutelu on hädavajalik, meie jaoks on oluline, et Euroopa Keskpank on valmis meiega mõtteid vahetama. tahaksin nüüd keskenduda ühele asjaolule, mis on ühelt poolt kerge ja äh, üsna lihtne ja teisalt väga keeruline. mida me tahaksime teha pikaajalises perspektiivis, me oleme rääkinud konjunktuuri omapäradest ja nii edasi ja nii edasi. kas äh, meil on mingisugune prognoos äh, struktureeritud arenguks äh, nende programmi riikide jaoks? Um, see on väga põhjalik ja sügav küsimus, ma vabandan. see ei ole küsimus, millele saab jah või ei ainult vastata vabandan kohe ette. Äh, aga kaheti saab vastata, kõigepealt parim viis tulevikuks valmistuda on reformida majandust ja muuta ta paindust, paindlikuks ja see on üks osa programmidest, üks tingimusi programmidest, nii et see loob meile aluse tulevikuks, see muudab meie majanduse suutlikumaks vastu panna šokkidele ja kohaneda üha muutuva keskkonnaga ja võimaldab ka eh, tõesti eh, jälle edasi areneda eh, turgudel. see puudutab kõiki riike. see on esimene vastus. nüüd teine vastus, et kas meil on selge nägemus sellest, et milline saab olema töö, Kreeka tööstuse spetsialiseerumine või Portugali või Küprose eh, tööstuse spetsialiseerumine kümne aasta pärast, ütlen, et me ei tea seda. tõenäoliselt on nii. ja siin ma äh, arvan, et ka skeptikud kohe võtavad sõna ja kritiseerivad. leitakse, et rohkem aega tuleks kulutada sellele, et mõelda, milline on see õige tööstuse spetsialiseerumine, milline on nende maja, nende turgude tulevik meie ühtsel siseturul ja siis juba sellest lähtuvalt tööstuse ja tööjõu ja kapitali ümberpaiknemise alu, alased lepingud allkirjastada. kui me mõtleme selle kriisi peale, siis üks suuri õppetunde minu enda jaoks oli, et et üks suur puudus Euroopas raamistiku seisukohalt, et kui me vaatame kriiside haldamist, Eh, siis tavaliselt maailmas tegeleb sellega maailm, Maailmapank ja annab grante ja tagatisi, aga Euroopas meil sellist Maailmapanka ei ole. kas Euroopa Investeerimispank võiks sellist rolli etendada? ma ei taha Euroopa Investeerimispangale midagi ette kirjutada, neil on oma mandaat, loomulikult nad väga tähtsat rolli etendavad, näiteks VKE-sid nad finantseerivad erinevates Euroopa osades, nad e-, etendavad sellist osa ka juba, aga e, ma tahan öelda, et instrumendid on olemas, aga nad ei ole globaalse strateegiaga hästi seotud, selle nägemusega seotud, et milline peaks olema nende riikide tööstuse tulevik suur tänu, Philipp. Äh, äh, härra Kõrre, äh, mul on väga hea meel, et te siin olete, mul on kaks küsimus ja esimesele vastake jaa või ei. kujutage korraks ette sellist oletuslikku juhtumit, et Hispaania peaminister saadab teile konfidentsiaalne kirja, kus ta kaebab rahanduspoliitika üle, mis kahjustab Hispaania majanduse huve kujutage ette ja seda ei ole tegelikult vaja kujutada, see ongi äh, tõsi, et äh, keskpanga direktor saadab äh, Hispaania peaministrile kirja ja nõuab, et viiaks läbi teatud tööturureformid. küsimus on lihtne, kas te leiate, et juhtum A on vastuvõetav või ei ja kas te leiate, et juhtum B on vastuvõetav või ei, vastake ainult jah või ei ja teine küsimus sellest siin juba räägite ja, ja te võite vastata küsimusele prantsuse keeles, siis on teil lihtsam Äh, näiteks äh, Kreeka võttis, äh, Kreeka osas võeti kahe tuhande kümnendal aastal vastu otsus, mis nõudis Kreeka võla restruktureerimist, sellepärast et muidu oleks sattunud ohtu finantsstabiilsus, seda argumenti kasutatakse sageli ja äh, Liam rääkis juba, mis juhtus Iirimaal kahe tuhande üheteistkümnendast aastast alates on äh, keskpank ähvardanud Iirimaa valitsust, et Iirimaa pankadelt võetakse likviidsus ära, kui äh, nad ei maksa seda, mis nad ei olegi taganud, see tähendab, et kui ei maksta siis sada protsenti võlausaldajatele tagasi. siin ei ole tegemist mingi väljamõeldud olukorraga, kas teie arvates on see normaalne? ja jällegi vastatakse meile alati selle, selle koha peale, et see seab ohtu finantsstabiilsuse. minu küsimus on, kes sellest kasu saab? kaks Euroopa Keskpanga otsus on sellised, mis kaitsevad täielikult erasektori võlausaldajaid, need on kahjulikud avalisektori võlausaldajatele ja maksumaksjatele. niisiis, ja kõike seda tehakse stabiilsuse nimel võib-olla tõesti turud on rumalad ja ebatõhusad, nad ei suuda ära kasutada oma vahendeid ja meie üritame lahendada äh, olukorda ratsionaalselt, üritame oluk-, äh, võlga üle, äh, ümber struktureerida ja siis tekib täielik jama. ja tekib ka nakkuse oht, et see probleem võib levida ka teistesse riikide ja meil on tohutult suured võlad, mida ei ole võimalik lunastada ja niimoodi satub ohtu kogu võlg Äh, jah, minu jaoks on tegemist oluliste küsimustega, esinaine, nii et, et palun äh, andke mulle kõneaega. niisiis, äh, kui me hakkame restruktureerima erasektori ja avaliku sektori võlga, siis siin kohapeal on majanduslikult juba tõestatud, et seda võlga ei ole võimalik tagasi maksta, nii et, et kas Keskpank ei peaks hakkama käituma teisiti ja hoolima rohkem ühiskonna huvidest? two minutes. küsimus oli kaks minutit. I'm not, I'm not having ma ei luba niimoodi käituda, see ei ole õiglane ja te olete nüüd kogu aja ära raisanud. Benoit, palun. aitäh, härra Saarik, kõigepealt tahaksin äh, öelda, et minule ei valmista mingit probleemi Euroopa Parlamendiga suhtlemine Teie esimesele küsimusele vastused on jah ja jah ja ma võin äh, pikemalt selgitada, kui esinaine mulle aega annab. Äh, valitsus, ükski valitsus ei ole keskpanga tegevust kritiseerinud Ähm, äh, mitte mingisuguseid probleeme sellise käitumisega ei olnud, meie valitsused ja Keskpank pidevalt arutame selliseid asju, see on täiesti normaalne ning teiselt poolt äh, kõikides riikides äh, nõustavad keskpangad valitsuse ning ja valitsused võivad nende nõuannetega arvestada või mitte, sageli nad arvestavad ähm, ning see muideks on keskpanga roll igas riigis, anda valitsusele nõu majandusküsimustes. Ähm, nii, niisiis vastus on ja, ja, ja teine küsimus, eh, finantsstabiilsus, ma arvan, et ma ütlesin väga selgelt välja, et me Keskpangas arvame, et et üleminek pankade väljapääsmisest võlausaldajate kaasamisele on väga hea, meie oleme toetanud pankade likviidsuse direktiivi ja kapitalinõuete direktiivi, me olime valmis eh, isegi teatud valdkondades veelgi kaugemale minema. Eh, kõik asjad, mida on otsustatud, on head, ainult on vaja nende jaoks ühte raamistikku ning eh, tol, tollal, kui need probleemid tekkisid, siis me ei rääkinud üldisemalt üleüldse võlausaldajate kaasamisest, meil ei olnud raamistikku, ning äh, meil ei olnud ka vahendeid, mis oleks e-, euroalal võimaldanud sellisele süsteemsele kriisile vastu astuda, nii et, et äh, meil oli, ei olnud sellel veel Euroopa stabiilsusmehhanismi, nii et, et äh, me peame nüüd arvestama nende otsustega, mis on langetatud, nüüd on need uued reeglid olemas, keskpank on palju tugevam ning vastutustunde põhimõtet saab palju paremini rakendada ja minu arvates on see hea aitäh jah, äh, tore, et saate prantslasele prantsuse keeles vastata. ja, ja Jürgen Klute nüüd kuue nimel. mina räägin saksa keeles, ütleb härra Klute. sellepärast, et ma prantsuse keelt ei oska. härra Kõre, tere äh, hommikust, mul on väga hea meel, et te täna siin olete ja meil on võimalik teiega mõtteid vahetada mul on üks lühikene küsimus. Euroopa Keskpanga mandaat on väga selge, rahanduspoliitika ja rahandusstabiilsus on teie tegevuse eesmärgiks. Te ütlesite, et Keskpank on Euroopa Liidu institutsioon ja Euroopa Liidu institutsioonina olete te ka seotud järgima Euroopa Liidu põhiõigusi, sotsiaalseid õigusi, see on kõik väga selgelt kirjas erinevates Euroopa kohtulahendites ning selles osas ei ole mitte mingisugust kahtlust mil määral olete te äh, sellega arvestanud nendes meetmetes, mida te välja pakute? sellepärast, et see põhjustab tervet rida sotsiaalseid probleeme, te ise ütlesite seda oma sissejuhatavas märkuses kas äh, Euroopa Keskpank ei oleks pidanud arvestama ka sotsiaalsete tagajärgedega. ja äh, kui te seda oleksite teinud, kas te siis ei oleks rakendatud teist, rakendanud teistsuguseid meetmeid, nii et, et minu küsimus on et eh, jah, tegemist oli tõesti kriisiga, mida ta ei saa, mida ei saanud ette näha, milleks ei olnud võimalik valmistada. aga kas sellises olukorras saab kehtivaid seadusi lihtsalt eirata? Mm, see oleks minu küsimus. Eh, kuidas eh, Keskpank teie arvates selles rollis käitus? aitäh. ma pean vabandama, ma pean nüüd lahkuma ja Astrid Lulling on lahkesti valmis koosoleku juhatamise üle võtma nii et, et ja nüüd saate seetõttu vastamiseks natuke rohkem aega. aitäh, aitäh, Sharon. Bon, euh, qui est le prochain suur aitäh! Euh, aitäh eh, niisiis eh, Äh, see oli ka väga oluline äh, küsimus. loomulikult Keskpank on, äh, peab järgima ühenduse õigustikku ja rahvusvahelisi kokkuleppeid, millega Euroopa Liit on liitunud, sealhulgas siis ka inimõiguste küsimustes. ja ma kindlasti ei hakka väitma, et Euroopa Keskpank sellistest kokkulepetest kinni ei pea pidama, ühenduse institutsiooni me loomulikult peame seda tegema tahaksin ühe asja selgeks teha need äh, äh, eelarve korrigeerimiskavad olid vajalikud, majandus oli vaja äh, uuesti tasakaalu viia, korrigeerida kulutuste ja, ja tulude taset. ja nagu ma ütlesin, seda oli vaja teha kõigis nendes riikides, loomulikult saab seda teha erinevatel viisidel ning meie oleme üritanud ja mida ikka üritame on leida sellist viisi, mis on sotsiaalselt õiglane, see tähendab, et nende kohandamiste koorem ei lange ebaproportsionaalselt ühiskonna nõrgemaile liikmetele, inimestele, kelle sissetulekud on niigi väikesed ja äh, töötutele inimestele, noortele ja vanuritele, siin on küsimus õigluses ja siis on küsimus ka tõhususes. Äh, jah, asju on võimalik erinevat moodi teha, aga see peab olema majanduslikus mõttes tõhus ja ma toon mõned näited ka oli vaja kärpida avaliku sektori kulutusi kõigis riikides, sest need ei olnud jätkusuutlikud ja kasutati siis äh, välist raha, avaliku sektori kulutusi rahastati siis äh, vahenditega, mis tulid väljasmaalt. ja seega oli täiesti õige, et eurorühma riigid hakkasid ütlema, et kuulge, see on meie raha. niisiis, seega tuli teha korrektsioone selleks, et äh, et kulutused oleksid vastavuses sissetuleku tasemetega see oli vaja, seetõttu oli vaja Kreekas näiteks kärpida pensioneid ja avaliku sektori äh, kulutusi siis teine näide, maksude kogumine. meie oleme alati väitnud, et maksude sissenõudmist tuleb parandada äh, ning äh, sellised proportsionaalsed maksusüsteemid on vajalikud selleks, et vara ühiskonnas oleks õiglaselt jagatud ja kõige vaesemad oleksid kaitstud Äh, nende meetmete ellurakendamine on olnud äärmiselt keeruline, aga on olnud äärmiselt äh, oluline, et asjad oleksid õiglased ja toon veel ühe näite, see puudutab äh, konkurentsi tootmissektoris. nagu me näeme, kõigis nendes riikides on muut-, muutunud tooteühiku maksumus ja selle tulemusena on väga paljud inimesed jäänud töökohast ilma, ettevõtted on nad lihtsalt lahti lasknud ja me näeme, kuidas nüüd nende, nende tooteühiku hind on hakanud muutuma, niisiis äh, on toimunud äh, kohanemised ka hindades äh, me oleme nüüd olukorras, kus nende koha, algul olime me olukorras, kus nende kohandamiste kulud olid täielikult siis eraisikute kanda, mitte ettevõtete kanda ja meie ütlesime kohe alguses, et me peame korrektsioonid läbi viima ka toodete turul, meil on vaja avatust konkurentsile, tuleb äh, kõrvaldada probleemid teenuste sektoris äh, selleks, et see koorem oleks tõesti õiglasemalt jagatud ja et eramajapidamised ei peaks siis kogu seda koormat kandma. Need on näited, mis minu arvates näitavad, et asi on oluline. järgmisena saab äh, härra Koses Rahvapartei nimel sõna ma annaksin sõna hoopis äh, Diego, Diego Feiole. siis äh, saab ta rohkem kõneaega. aitäh. ma tahaksin äh, kõigepealt teid õnnitleda selle puhul, mida te meile just ütlesite minul on kolm suurt küsimust. kõigepealt, kas te võiksite natukene edasi arendada, mis oleks juhtunud, kui need hädalahendused, mida Troika välja pakkus, oleks välja pakkumata jäänud, mis oleks nende riikidega juhtunud? kui sellist laenuvõimalust ei oleks leitud nendele riikidele, kes oma miinimumkohustusi ei suutnud täita võite te mulle öelda äh, nii majanduslikult kui ka sotsiaalselt, mida see oleks endaga kaasa toonud, sest ma olen teiega nõus, et see sotsiaalne aspekt oli väga oluline, aga millised äh, oleksid olnud need äh, arengud, kui äh, Troika ei oleks oma lahendusi välja pakkunud? teiseks, kas äh, teie arvates oli euroala tervikuna ohus? kas oli tõesti oht, et riigid hakkavad euroalast lahkuma ja kuidas see oleks äh, mõjutanud euroala tervikuna ja neid konkreetseid riike? ning kolmandaks, äh, mina olen pärit Portugalist ja tahaksin teilt küsida, kuidas te näete Äh, nende kohanemisprogrammi all olevate riikide olukorda, üks on programmi juba lõpetanud, Portugal peaks lõpetama nelja kuu pärast, signaalid on olnud üsna positiivsed, aga võiksite te meile natuke pikemalt rääkida, mida teie asjast arvate? Te saate kokku viis minutit aitäh. Äh, ja aitäh härra Feiole selle küsimuse eest. mis oleks juhtunud siis, kui äh, IMF ja Euroopa Liit ei oleks toetanud, äh, riigid oleksid kaotanud juurdepääse turule, nad ei oleks enam suutnud refinantseerida oma rahalisi kohustusi, nad oleksid pankrotti läinud ning äh, arvestades seda, et finantssektor kõigis riikides äh, oli investeerinud riigivõlga, oleks see ilmselt äh, kaasa toonud kogu finantssektori kokkukukkumise nende riikides kapitalikadus, kaod, pankrotid, pankade pankrottiminekud ning pangapaanika loomulikult, hoiustajad oleksid olnud oma rahast ilma jäänud, sellepärast et Äh, neid on äh, hoiuste tagamise fondiga küll teatud osal äh, tagatud, aga kui riik on pankrotis, siis sellest tagatise fondist suurt kasu ei ole. nii et, et väikehoiustajad oleksid lihtsalt oma rahast ilma jäänud. välisabi oli vaja ning välisabi aitab ka kulusid hajutada ning kohandamist võimaldab, võimaldab kohanemist pikema aja jooksul Eh, see oligi selle välise rahalise abi mõte, IMF-i ja Euroopa Liidu abi mõte. Eh, see abi võimaldas eh, siis kriisi põhjustega tegeleda, üleliigse kulutamise ja majanduse halva kohanemisega ja uuinvesteeringutega teatud sektoritesse, näiteks elamuehitussektorisse ja seetõttu oli eh, siis poliitikutel ja riikidel endil võimalik eh, läbi viia reformid eh, pikema aja jooksul, selle asemel, et nende reformidega oleks tulnud tegeleda väga lühikese ajaga ja finantsturgude surve all, nii et, et nii et kui rääkida asjast rohkemalt poliitiliselt, siis riikidel äh, on võimalik olnud säilitada äh, kontroll kohanemisprotsessi üle ja ma ei taha öelda, et see on olnud lihtne, see on väga raske ja on endiselt raske. aga tänu välisabile on nendel riikidel äh, ühiselt Eurogrupi ja Äh, IMF-iga võimalik seda kohanemiskava kujundada niimoodi, et nad sellega siiski suudaksid toime tulla. Äh, ilma välisabita oleks see toimunud korrapäratult nädalate ja võib-olla isegi päevade jooksul äh, ning nendel riikidel ei oleks olnud mingit kontrolli selle kohanemise üle, see on väga oluline. nüüd, milline oli oht euroalale tervikuna, jah, see oht oli olemas, sellepärast et Äh, finantssüsteemid ja pangad erinevad euro, erinevates euroala riikides on omavahel tihedalt seotud ja seega oli oht, et probleemid levivad kogu euroalale. Äh, oli oht, et see kriis laieneb teistele riikidele ja kogu euroalale. ning lõpetuseks, milline on olukord praegu, eriti Portugalis. Äh, Portugal on teinud suuri edusamme Äh, programmi ellurakendamisel. majandusolukord Portugalis paraneb, äh, SKT kasvab, äh, majanduskasv on positiivne juba kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta teisest kvartalist alates, tööpuudus on vähenemas, nii et, et reformid annavad taga, tulemusi millised on järgmised sammud, seda peab juba otsustama Portugali valitsus, nagu teie ütlesite, otsus langetatakse paari kuu pärast, siis otsustatakse, kas Portugal äh, väljub programmist või on vaja jätkuprogrammi. Äh, selle otsuse langetab Portugali valitsus, aga nagu ma ütlesin, edusammud on olnud kiiduväärt. ja nüüd härra Pullmann, teil on sõna, palun. härra Kõre ma tervitan teie lähenemist. mulle meeldib teie lähenemine, aga äh, ma kardan, et sellel ei ole mingit pistmist nende empiiriliste andmetega, mis mul on. kui vaadata andmeid Kreeka ja Portugali kohta, siis nendest nähtub, et riigivõlg ja tööpuudus on Äh, äh, järsult kasvanud, Kreekas on noorte tööpuudus vähemalt kahekordistunud, peaaegu kahekordistunud Portugalis äh, ja just seda programmi ajal. mina tahaksin teada, kuidas e-, keskpank, kes tegelikult vastutab ju rahanduspoliitikast, olukorraga toime tuleb euroalas, kus tugevamad riigid muutuvad tugevamaks ja nõrgemad riigid nõrgemaks Äh, äh, need programmid tegelikult äh, selliseid tendentse suurendavad. ühelt poolt Euroopa Keskpank sõlmib vastastikuse mõistmise memorandumeid, rahanduspoliitika ellurakendamine aga muutub järjest keerulisemaks, nii et, et kuidas te neid pingeid lahendate? ja teine küsimus selleks, et toime tulla investeeringute vaesusega Euroopas on äh, komisjon äh, pakkunud välja teatud meetmed äh, finantstehingute maksu näiteks, üksteist riiki tahavad hakata seda ka ellu rakendama jääb mulje, et teatud riigid soovi-, sunnivad, soovivad teisi šantažeerida. liikmesriigid on sattunud surve alla, et seda maksu kasutusele ei võetaks. Teie olete panga järelevalve teostaja kas te võite kinnitada, et sellised arengud tõesti on aset leidnud? kas on äh, suveräänne, surve suveräänsetele riikidele, näiteks Prantsusmaale, Itaaliale, Saksamaale? Ehm, meil Saksamaal näiteks käivad samasugused arutelud. ma tean väga hästi, kuidas pangandusliidud üritavad äh, riike veenda finantstehingute maksu mitte kasutusele võtta. kas teie võiksite anda oma ekspertarva, hinnangu, kuidas äh, Keskpank äh, panganduse järelevalvajana toetab neid euroala poliitikaid ja kuidas selle probleemiga toime tulda? Teil on kaks ja pool minutit. üritan siis vastata ettenähtud aja jooksul see, mida te tööpuuduse kohta Portugalis ja Kreekas ütlesite, on täiesti õige. aga äh, mina ütlesin, et olukord on para-, paranenud ja ma vaatan just viimaseid andmeid, mis on kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta viimaste kuude kohta jah, võrreldes loomulikult kahe tuhande kümnenda aastaga on olukord tõesti hullemaks läinud, kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal näiteks noorte tööpuudus on tõesti kahekordistunud, aga see on äh, kriisi puhul paratamatu. Äh, see kriis on kohutavalt mõjutanud nõudlust kõikides riikides ja mitte, mitte ainult nendes programmiriikides, vaid ka paljudes teistes riikides äh, selle tulemusena on tööpuudus kasvanud, pankrotide arv on kasvanud ja just sellepärast, et kogu nõudlus on vähenenud, aga nüüd, kus need reformid on hakanud andma tulemusi, Äh, näeme me, kuidas olukord on hakanud parenema, konkurentsivõime on paranenud ja seetõttu on võimalik ka rohkem eksportida. eksport on aga osast nõudlusest. niisiis äh, me arvame, et reformid äh, kannavad järk-järgult vilja ja nagu ma ütlesin, need arvud on hakanud muutuma positiivseks alles väga-väga hiljuti nii et, et ma usun, et siiski need paranemise märgid on olemas, ekspordipotentsiaal, konkurentsivõime on muutunud paremaks ja ka Portugalis on näiteks tööpuudus hakanud vähenema. kas Euroopa Keskpank äh, annab oma panuse selleks, et euroala lõhestada? Äh, kriisi tõttu oleme olnud tunnistajaks üsna suurele lõhenemisele, aga ma arvan, et need programmid, mida teatud riikides ellu viidi, on hoopis aidanud neid äh, teineteisega lähendada. nii et, et me aitame killustatuse vastu hoopis võidelda, loomulikult läheb selleks aega. Äh, näiteks mis puudutab konkurentsivõimet, tänu sellele saavad riigid rohkem integreeruda ühisturgu ja ja see kõik suurendab riikide vastastikust sidusust, sellepärast et eksport läheb ju teistesse euroala riikidesse. nii et, et me oleme näinud siis tõesti lähenemist, äh, oleme näinud seda ka rahanduse külje pealt, me oleme näinud, kuidas valitsused näiteks ka Portugalis on saanud tagasi rahaturgudele Äh, ja see tõesti näitab, et äh, lähenemine toimub ja see muudab järk-järgult ka Keskpanga töö kergemaks, sellepärast et see killustamine on meie tööd takistanud ja nüüd, kus see killustus väheneb, muutub meie töö kergemaks. ja lõpetuseks veel finantstehingute maks, Keskpank ei ole selle maksu vastu. meie Ehm, meile finantstehingute maks sobib, aga me ütleme, et see maks tuleb välja töötada niimoodi, et see ei takista äh, rahapoliitika ellurakendamist äh, ja eriti repotehingute turul, nii et, et äh, meil isiklikult ei, mul isiklikult ja meil pangas ei ole midagi selle maksu vastu. see on tõesti uus lähenemine, ütleb proua Lulling, sellepärast et härra Trichet oli alati vastu. nii aga nüüd annan sõna härra Pullmann. jah, see arutelu oli tõesti väga sisuline, tänan härra Kõred ja nüüd proua Kratsa, palun. kõnelejal puudub mikrofon härra Köre, tahaksin teilt küsida midagi, mis on kolleegide küsimustega seotud. see puudutab äh, kõigi nende meetmete sotsiaalset mõju. Äh, te räägite siin majanduse toibumisest ja äh, ühenduse õigusest kinnipidamisest. Kreekas on tööpuudus väga kõrge, eriti noorte hulgas ning ähm, ajude äravool on muutunud tõsiseks probleemiks ja takistab majanduskasvu, mida meil hädasti vaja on Te ütlesite, et me ei tohiks äh, süüdistada tuletõrjujaid. Äh, te viitasite tuletõrjujate all Troikale ja nendele kohandamiskavadele, aga kas tuletõrjujad ei ole olukorda vaadanud, äh, kasutati valesid kordajaid, stabilisaatorid olid samuti valed Äh, kui me räägime näiteks ühiskonnast, konkurentsivõimest, kas te olukorda ei hinnanud? Äh, troika praegu viib läbi Kreekas olukorda lõpphinnangut ja kas teile ei tundu, et praegu oleks õige aeg äh, esitada soovitusi? Te ise just tõetasite, tõestasite, et need otsused, mida langetatakse, on poliitilised, aga kas teile ei tundu, et Euroopa Liit peaks tegema soovitusi ja ütlema, et kõigi nende teguritega tuleks arvestada selleks, et inimesed saaksid hingamisruumi? Kreeka ühiskond ja Kreeka majandus vajab sellist hingamisruumi, sellepärast et muidu ei ole ju mingit mõtet eelarved jälle äh, korda saada Äh, see on nõudnud meil suuri ohvreid, ohvreid, äh, mida inimesed on pidanud tooma ning ka valitsus on pidanud äh, näitama üles pühendumust sellele eesmärgile. meil oli probleeme maksustamisega, oli, esines ülemaksustamist ning see takistab ju ka majanduse kasvu ning vähendab tarbimist. ma arvan, et tegemist on olulise ajahetkega. Teie ütlesite, et sotsiaalne õiglus on äärmiselt oluline ning äh, äh, majanduskasvu silmas pidades peame ka sellele aspektile tähelepanu pöörama ja ma arvan, et nendel soovitustel on väga oluline roll ka pidades silmas tulevasi poliitilisi otsuseid. aitäh, kaks pool minutit jällegi vastamiseks. aitäh selle küsimuse eest mis puudutab neid kordajaid, siis ma ei tahaks nendest pikalt kõnelda, aga kahe tuhande kümnendal aastal need kordajad tõesti olid äh, suuremad äh, kui äh, õige aga siin ei ole jutt äh, teadusest. Äh, majandustegurite mõõtmine tegelikult ei käi mingi teadusharu alla ja see, mida me ütlesime kahe tuhande kümnendal aastal, oli mõjutatud paljudest teguritest, sealhulgas ka poliitika äh, usaldusväärsusest, näiteks sellest, kas fiskaalkorrektsioonid saavad tuua madalamad kulud finantsturgudele, sel ajal see ei olnud võimalik, sest riikidel ei olnud juurdepääsu rahaturgudele. see on üks näide nii et, et tõenäoliselt need äh, kordajad praegu on palju madalamad kui kahe tuhande kümnendal aastal ja ka IMF ise on seda tunnistanud. Äh, me oleme õppinud, aga me peame olema ettevaatlikud, sellepärast et tegu ei ole täppisteadusega. ning äh, nüüd maksud ja kulutused Eh, keskpank ja teised Troika institutsioonid peavad ka Eurogrupile ja teistele liikmesriigi valitsustele meelde tule-, tuletama sellist ebameeldivat tõsiasja, et eh, kui teil on raha juurde vaja, siis te peate kas eh, kulusid kärpima või makse suurendama. ja loomulikult võib ju arutada, kuidas äh, kulusid kärpida, võib samuti äh, arutada, kuidas makse tõsta ning äh, loomulikult maksustamine peab olema progressiivne, selle, selleks, et kõige nõrgemaid liiga palju ei maksustataks. aga, aga valik on alati olemas, kas siis kulutuste kärpimine või maksude tõstmine, sellepärast et välisraha antud hetkel ei olnud enam võimalik saada. aitäh härra Domenici järgmisena, palun. härra Kare. ma ma lugesin mõningaid teie hiljutisi sõnavõtte, kuulasin ka teie tänast sõnavõttu ning minu arvates on need äärmiselt huvitavad, sellepärast et Äh, te näitate suurt intellektuaalset teadlikkust probleemidest, te olete öelnud, et see kriis on õppimise protsess, sellest kriisist tuleb õppida. Te rääkisite ka sellest, et seda kohanemisprotsessi äh, tuleb hinnata, need olid need sõnad, mida te kasutasite. kas teile ei tundu, et probleem on selles, kuidas neid kohandamiskavasid ellu rakendati? ma ei viita üksnes äh, olukorrale konkreetsetes liikmesriikides, ähm, vaid äh, ka sellele, et äh, tegelikult ei ole olnud süsteemset lähenemist asjale. ma arvan, et kohanemisprotsess saab olla edukas ja mõttekas ainult siis, kui euroala Äh, kui euroalad nähakse tervikuna, niimoodi on võimalik tegevuspoliitikat tasakaalustada. nii et, et te võite öelda, et probleem on võib-olla Euroopa poliitikaga, aga Keskpangal on ju väga oluline roll, Keskpank ähm, saab pöörduda poliitikute poole ja äh, öelda neile, mida sellest kriisist tuleb õppida ja niipea, kui see on tehtud, Äh, võib Euroopa Keskpank kasutada teatud äh, turvameetmeid, näiteks seda kaheprotsendist ülempiiri äh, inflatsioonile, see on Euroopa keskmine. hinnadünaamika teatud tugevama majandusega riikides võiks ju siin ka olulist rolli mängida. aitäh, kolm minutit, palun. aitäh, aitäh teile, härra Dominici ma olen teiega täiesti nõus, et äh, Euroopa Keskpangal on kahtlemata roll äh, hoiatada valitsusi, kui ähm, on oht, et seab oh-, seatakse ohtu euroala või euroala terviklikkus ja kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal sellised probleemid on olnud, aga nüüd enam mitte. ja loomulikult peame hoiatama, kui tekib oht hinnastabiilsusele ning seetõttu äh, meie troikas olemegi just äh, rakendanud sellist süsteemset lähenemist kriisi ohjamisele. me oleme valitsustele juba protsessi alguses öelnud, et meil on vaja tulemüüre, äh, selleks oli ESM ja äh, loomulikult me osalesime nendes aruteludes me ütlesime, et meil on vaja äh, ulatuslikku raamistikku selleks, et äh, pankrotti läinud pankadega hakkama saada, ma ei ütle loomulikult kõik, äh, mis saavutati, oli meie teene, aga meie nõudsime sellist kõikehõlmavat raamistikku, mis ka sisaldaks ka võlausaldajate kaasamist ja nüüd räägime siis ka valitsustele, et meil on vaja siis kriisilahendusfondi ja sellist fondi ei tohi luua liiga hilja, kui me tõesti tahame, et see oleks olemas euro, euroala stabiliseeriks niisiis, me oleme neid menetlusi arutanud ja te võite äh, olla kindel, et Keskpank alati edastab sõnumi, kui see on seotud euroala kui terviku huvidega. selline on meie eesmärk ja roll. kaks protsenti äh, inflatsioonile ülempiiriks, äh, jah, me loomulikult Äh, peame väga oluliseks meie definitsiooni hinnastabiilsusest. Äh, tegemist on siis näitajaga, äh, mille ümber kogu euroala kohandamisprotsess on koondatud ja meil on selliseid eesmärke vaja, et olete tähele pannud, et me oleme olnud tõesti väga-väga konkreetsed oma suunistes viimasel ajal ja me oleme alati öelnud, et kui me näeme keskpikas perspektiivis hindade stabiilsusele mingit ohtu, siis tegutseme. aitäh mulle avaldas äh, tõesti muljet teie öeldu äh, kriisilahendusfondi kohta, kahju, et Rahvapartei kolleegid siin ei ole. kolm inimest on veel sõna soovinud, proua Gomes, Ole Schmidt ja Sven Kiigolt, aga kuna äh, meil on veel aega, siis saate oma küsimusi eraldi esitada, niisiis proua Gomes uh, <laughs> um, Monsieur Correa, uh, the Troika sought all sorts of Äh, troika äh, pöörab tähelepanu igasugustele struktuurilistele reformidele, aga samas ebavõrdsuse, korruptsiooni tagajärgi ta sugugi e-, ei käsita. maksude kogumine, korruptsioon hangetel ja nii edasi. Äh, miks troika Portugal panid suuremad maksud keskklassile ja vaestele, aga samas valitsus andis tohutuid maksusoodustusi sellistele ettevõtetele, mille peakorter oli maksuparadiisides Hollandis ja mujal. ja kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat kolmteist maksuamnestia anti ja puutumatus kõige suurematele maksudest kõrvalehoidjatele ja võimaldas neil legaliseerida need kasumid, mis neil on peidus maksuparadiisidel. seitse koma viis protsenti maksu, mis on skandaalne, pidid ainult maksma. kas Troika äh, sellega on ka tegelenud? ja kui me kohtusime teiega, siis oktoobris kaks tuhat kümme Tuvilli tippkohtumisel Sarkozy ja Merkel kutsusid üles ka erasektorit kaasvama. Äh, äh, aga see tõi kaasa spekuleerimise euro vastu, see nendepoolne avaldus. kas seegi etendas oma osa ja tulemuseks oli, et Portugal palus, et nad päästetaks. jaa. Thank you, thank you for the question. suur tänu küsimuse eest. Need maksuküsimuste üksikasjad, nagu ma ütlesin, meie oleme alati olnud progressiivse taksusüsteemi poolt, korraliku maksude kogumise poolt, need otsused eh, on Portugali valitsuse otsused ja see näitab seda, et ükskõik millist nõu Troika annab, lõppkokkuvõttes ikkagi valitsused liikmesriikides langetavad lõppotsused äh, ja on poliitiliselt vastutavad nende eest. see oli poliitiline otsus Portugali valitsused ja neid tuleb vastutusele võtta selle eest. Tuvilli kohtumine. jah, see seotub ka erasektori kaasamise alase aruteluga, nagu te teate, Euroopa Keskpank ei tahtnud seda ja see loomulikult ka teravdas kriisi eh, kogu euroalas. see, aga see ei ole muidugi ainus põhjus. aga see tabas kõige tugevamini neid riike, kellel oli struktuurilised eh, nihked, Portugalil näiteks, aga Tuvilli kokkulepe oli eh, tõesti kriisi eskaleerumise alguspunkt ja Euroopa Keskpank ütles välja tollal, mida ta asjast arvas. aitäh ja nüüd Ole Schmidt. Äh, suur tänu. ärge tõesti süüdistage tuletõrjujat tule puhkemisest, te ütlesite ise ju. jah, ma olen käinud keskpankades, teiegi olete töötanud selles liinis kas Keskpanku ja Euroopa Keskpanka peaks süüdistama, et nad ei andnud ette hoiatust varakult kriisi tulemisest? sest minu jaoks peatähtis on ju aruandekohustus, vastutus ja see, mida pärast on EKP teinud, on üks asi, aga võib-olla ka teie tegelikult kannate vastutust selle eest, mis toimub kriisi ajal. IMF, jah, siin on räägitud, et me peaksime looma omaenda Euroopa valuutafondi. kas see on hea mõte? kas see äkki ei pane ohtu IMF-i ekspertiisi ja finantstehingute maks? mina olen Rootsist, meie oleme seda kasutanud ja see on katastroofiline ja mul on jäänud mulje, et teie eelkäija on alati leidnud, et finantstehingute maks on halb maks, halb lahendus. kas teie olete muutnud nüüd oma arvamust seal EKP-s selle kohta? väga head küsimused, aga palun. härra Kure, ma alustan äh, finantstehingute maksust, ma ei taha sellest rääkida globaalsest aspektist, ma olen valmis sellel peatuma kunagi tulevikus aga igasugune maks, sealhulgas finantstehingute maks on hea, kui tal ei ole soovimatut tagajärgi ja me oleme tõesti mitmed soovimatud tagajärjed tuvastanud, eriti mis puudutab äh, lühilaenude turgusid. ja teie olete Rootsist, mina olen Prantsusmaalt kus ka on finantstehingute maks küll, meil on ta piiratud kujul, aga toimib hästi, aga sellepärast ta on piiratud ulatusega ja see on hea mudel, sest on terve rida viise, kuidas eh, seda finantstehingute maksu eh, ellu rakendada, kõik oleneb ulatusest ja selle ülesehitusest. nüüd, kas keskpangad pidanuks, keskpanga pankurid pidanuks varem ette hoiatama? jah, see on kollektiivne nurjumine, mis meil oli, eh, raamistiku puudumine. mina tollal keskpangas ei olnud, nii et ma räägin oma eelkäijatest, Euroopa Keskpanga president aastal kaks tuhat viis, kaks tuhat kuus enne kriisi veel hoiatas Eurogrupi väga selgelt, et palkade areng on liiga kiire, liiga suur kasv paljudes riikides on palkade osas toimunud ja äh, avaliku sektori palgad ja ka mm, tooteühiku palgakulu oli väga suureks paisunud ja Euroopa Keskpank juhtis sellele tähelepanu avalikult eh, ka siis, kui stabiilsuse ja kasvu pakti kinnipidamist arutati suurte riikide puhul. Eh, jah, me ei näinud ette seda kriisi täies ulatuses, aga samas oli tõesti eh, tegureid, millele Euroopa Keskpank juba tollal tähelepanu juhtis ja võin kõn-, kinnitasin, et. Just delay a few minutes. okei okay,, I am. ja, ja. ja nüüd IMF. ja Euroopa valuutafond. jah, see Euroopa valuutafondi alane arutelu peab toimuma liikmesriikidel ja eh, IMF-ilt saavad Euroopa Liidu liikmesriigid toetust, kui juhatus on nõus toetust andma. praegu on see nii, aga mina kindlasti olen selle poolt, et kõik läheks ühe katuse alla, see on siis ühenduse õigus ja ka ESM tuleks ühendusõiguse alla tagasi ja et meil oleks ühtne raamistik NIP ja EIB kõik ühe katuse all. ühel hetkel see tuleb. jah, kas tekib olukord, kus IMF-i enam vaja ei ole tulevikus. mina pean ütlema, et minu kogemused näitavad, IMF on väga hea, kui ta osaleb, sest see on veel üks silmapaar, kellel on rahvusvaheline taust ja kogemus ja neil on liiga kogemus kriisiriikidega, mida liikmesriikidel ei olnud, nii et Troikas oli IMF ainus, kellel oli kogemusi kriiside ohjamisega. ja olukordadega, kus riigid olid maksujõuetuse künnisel. tahtsin öelda, et ma võin kinnitada seda, mida te ütlesite varem, äh, nimelt äh, Euroopa Keskpanga president on alati meid äh, hoiatanud äh, ja äh, alati indekseerimises küsimuses, aga ega me alati ei kuula ka. ja nüüd äh, Sven Kiigelt meie viimane sõnasoovija. jaa, vielen Dank, Herr Curie, dass Sie hierher gekommen sind. suur tänu, härra Curie, et tulite kõigepealt mõnikord see terav kriitika, mis Euroopa Keskpanga aadressil kõlab, tundub minule küll ebaproportsionaalne, sest teid tegelikult karistaks selle eest, et te sekkusite. ja peamine kriitika teie aadressil on just selle eest. liikmesriigid ei täitnud oma kohustusi, ei andnud ka aru parlamendile ja siis nüüd kritiseeritakse teid selle eest, et tegite midagi, mis ei olnud kirjas teie mandaadis, mida aluslepingud teie puhul ette ei näinud nüüd teie soovitused. Euroopa Nõukogu ja Ametiühingute Föderatsiooni silmis eh, tähendavad eh, töötajate õiguste rikkumist, põhiõiguste rikkumist, tööõiguse rikkumist ja teie reageerisite sellisele kriitikale, ütlesite, kui, kui meie ei tegutsenuks, siis sotsiaalses plaanis läinuks kõik veel hullemaks aga põhiõiguste rikkumise puhul ei saa see olla õigustuseks, sest need on õigused, mida ei tohi rikkuda. kuidas te saate üle eh, nüüd tagada, et teie soovitused Troikas ja teie seisukohad Troikas ei eh, rikkunud neid õigusi, mida teie peate järgima Euroopa Liidu tasandil? nüüd teine küsimus, eh, mida Liem Huang ka küsis juba. Te ütlesite, et te jätkasite pankade finantseerimist, ehkki oli kahtlusi, kas nad ikka saavad maksujõuliseks. Te tegelesite rekapitaliseerimisega, samas teie eh, suuniseid ei luba finantseerida maksuvõetud pankasid ega luba refinantseerimist. kas Laiki panga puhul te tõesti rikkusite omaenda eeskirju äh, ja see võimaldas erasektorist lina usaldajatelt pääseda kergemalt. Teil on veel kaks ja pool minutit vastamiseks. Uh, jah, ma tänan. kõigepealt aitäh sissejuhatuse eest, aga EKP roll kriisis ei ole ennekõike troikas osalemine, vaid hoopis meie ülesandeks on euro stabiilsus tagada. meie roll selles kriisis on olnud seetõttu tagada, et maksud, hinnad oleks stabiilsed ja me teeme seda mitmel viisil, nagu te teate, ja teeme seda ka tulevikus edasi lihtsalt äh, täna me ei aruta seda teemat, aga see on hoopis tähtsam asi kui see, mida me troika sees teeme. teiseks Euroopa inimõiguste konventsioon. nagu ma ütlesin, Euroopa Keskpank annab Eurogrupile, ESM-ile nõu koos komisjoni ja IMF-iga. meie ei langeta otsuseid. Euroopa Kohus on ka seda väga selgelt öelnud, meie ei ole otsuste langetajad, meie anname ainult nõu. ja otsused võetakse vastu liikmesriikide valitsustes ja ühenduse raamistikus aga kas teie soovitused olid kooskõlas rahvusvaheliste ja Euroopa Liidu sotsiaalsete õigusaktidega, teie olete ka aluslepingutega seotud oma soovituste andmisel, kas te rikkusite neid seaduspõhimõtteid, sätteid? mina ei ole jurist. ärge minuga juriidilisi teemasid arutage, Euroopa Keskpank loomulikult on seotud seaduse tähega ja Toika soovitused näiteks on kirjas ka Euroopa Komisjoni raportites, need on avalikud ja seal on soovitused kenasti lahti kirjutatud, mis me oleme andnud ja kontrollige seal üle. loomulikult see kõik on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega. meie ei ole kuidagimoodi väljaspool Euroopa õigusraamistikku. nüüd, mis puudutab ELA-d ehk erakorralist likviidsusabi, see kuulub liikmesriigi pädevusse, seda annab eh, liikmesriigi keskpank aga see loomulikult sõltub eh, sellest hinnangust, mis panga solventsusele antakse. Eh, tollal ja nüüd on nii, et see järelevalvealane hinnang on midagi, mida teeb liikmesriigi järelevalveasutus, nii oli see Küproses ja nii oli see kuni ESM-i käivitumiseni. nii et selline eh, hinnang on midagi, mida liikmesriigi pädev asutus peab läbi viima ja kuni novembrini Euroopa Keskpangal ei olnud sellist järelevalvefunktsiooni. isegi kui erakorralist liiklusabi annab äh, liikmesriigi keskpank omaenda riisikol. Äh, me lihtsalt tuginesime sellele, mida me Küprose kohta kuulsime Küprose keskpangalt äh, ja tulemused kuulamised Küprosel, laiki oli tollal maksujõuline ja eeldati, et eh, tuleb abiprogramm Euroopa Liidust. Eh, aga ikkagi see solventsuse hindamine on midagi, mille viib läbi liikmesriigi pädev asutus eh, see on nüüd, mis nüüd hakkab olema, on SSM-i osa ja uus süsteem. suur tänu, härra Kare, Teie selgitused on kindlasti äh, andnud meile võimaluse äh, objektiivsemalt olukorda hinnata, see on äh, ära hoidnud edasisi valesti arusaamisi ja hoidnud ära mitmeid tulevasi eelarvamusi, mis on meie töös ikka ja alati kasulik. suur tänu kõigile osalejatele, järgmine koosolemine toimub seitsmeteistkümnendal veebruaril esmaspäeval kell kolm, kell kolm.